kallid kolleegid, daamid ja härrad. mul on väga hea meel tervitada teid kuulamisele ja suurandmete mõju eh, eraelu puutumatusele ja põhiõigustele on meie tänane teema Eh, suurt, suurtel andmetel on tohutu potentsiaal eh, tuua hüvesid ja võimalusi kodanike, ettevõtetele ja valitsustele. Euroopa Liidu eh, digitaalse ühtse turu strateegia tunnistab sel-, seda potentsiaali, mida andmepõhistel tehnoloogiatel ja teenustel on. Need on majanduskasvu käivitajaks Äh, suurandmed on uus nähtus, aga äh, uute infotehnoloogiate kiire areng ja nende üha odavamaks muutumine on teinud äh, ettevõtetel ja riigiasutusel kergemaks kasutada arenenud tehnoloogiat, kasutada keerukaid algoritme selleks, et viia isikuandmed ja info vastavusse niimoodi, et teha kindlaks mudeleid, suundumusi, ennustada inimkäitumise kuju ja muid asju ja kui kõnelda mõningatest otstarvetest, milleks äh, suurandmeid saab kasutada, siis nende kasutustega käivad kaasas ka olulised ohud. näiteks põhiõiguste kaitse, mida, mida tagab Euroopa äh, Liidu harta ja Euroopa Liidu seadused andmetööt-, äh, andmete töötlemise levimine, nende analüüsimine, suured andmekogumid inimeste isikuandmetega, mis pärinevad erinevatest allikatest mida hoitakse tihtipeale piiramatu aja jooksul äh,, erapoolikute algoritmide kasutamine, madala kvaliteediga andmed võivad viia võltside järeldusteni ja valede otsusteni, mis nende põhjal tehakse, samuti diskrimineerimise, sotsiaalse ja majandusliku tõrjutuseni ja isikute äh, tõrjumiseni äh, ametiasutused ja teadlased äh, mõlemal pool Atlandi ookeani on juhtinud tähelepanu ohtudele ja muredele, mis on seotud suurandmetega, läbipaistvuse puudumine, e, tasakaalutus infos, e, ebaõige ja, ebaõiged ja diskrimineerivad järeldused, inimestele e, võidakse keelduda kindlustuse andmisest, finantstoodete pakkumisest ja nõnda edasi Euroopa Liit on hiljuti vastu võtnud terve rea äh, andmekaitsealaseid õiguid aks, õig-, õigusakte, näiteks kahe tuhande kuueteistkümne. seesama. jah. ja kõik need õigusaktid näevad ette selliseid meetmeid, mis peaks tagama inimeste õiguste kaitse, andes inimestele konkreetsed õigused, mida ei saa inimestelt ära võtta. Need reeglid puudutavad eh, suuri andmeid eh, ja eh, üritavad tagada seda, et suurandmete kasutamisel austatakse inimeste põhiõigusi, andmekaitset, õigust eraelu puutumatusele. Euroopa Parlament kümnenda märtsi resolutsioonil Äh, andmepõhise majanduse suunas, rõhutab, et andmekaitseseadused on, peavad olema äh, neutraalsed ning need hõlmavad ka suurandmete alast tegevust ja nendest tuleb täielikult Euroopa Liidus kinni pidada. Euroopa äh, tegeleb täna suurandmete kasutamisega kaubandustegevuseks ja samuti avalikus halduses ja korrakaitses meie tänased külalised annavad libekomisjoni liikmetele ülevaate, mida erinevad osapooled arvavad suurandmete kasutamisest. ja niimoodi on meil võimalik saada laiem pilt sellest konkreetse, selles konkreetses küsimuses. ja tahaksin juba ette tänada meie tänaseid kõnelejaid, kõiki neid, kes on võtnud vastu kutse libekomisjoni ja räägiksin ka sellest, kuidas see kuulamine toimub. iga esinejate vooru lõpus on meil küsimuste ja vastuste voor ja seda kuulamist kantakse üle ka internetis ning kõnelejate sõnavõtud siis äh, on interneti teel jälgitavad. ja loomulikult on olemas ka tõlge, nii et, et kui soovite, võite kõnelda ka emakeeles ja esimene arutelude osa algab nüüd kohe ja seal räägitame, räägime suurandmete kasutamisest äriotstarbel ja kõigepealt äh, vaatame siis üldiselt, mida suurandmed endast kujutavad ja milline tagajärg neil on andmekaitsele ja teises arutelude ringis vaatame siis äh, suurandmete äh, mõju isikuandmete kaitsele ja põhiõigustele ja me anname sõna ka Euroopa Komisjoni esindajatele, aga nüüd annaksin siis eh, sõna Euroopa andmekaitse inspektori esindajale härra Kristjan Takunjale, kes räägib meile suurandmete üldistest aspektidest. härra Takunja, teil on sõna, palun. aitäh, lugupeetud eh, Äh, esimees ja vabandan, et mul on väikene külmetus, äh, seetõttu räägin kähiseva häälega. Äh, mul on väga hea meel täna siin olla. tegemist on väga hea algatusega, millega teie komisjon on välja tulnud ja paluksin järgmist slaidi, palun. kõigepealt tahaksin rääkida sellest, mida suurandmed endast kujutavad ja miks andmekaitseasutused on sellest teemast niivõrd huvitatud mis puutub tehnoloogiasse, siis äh, suurandmed on seotud arvutite jõudlusega, salvestamisvõimsusega, aga nende väärtus valit-, valitsustele ja ettevõtetele, äridele seisneb selles, et nende põhjal on võimalik mõista ja ette ennustada inimeste käitumist nii et, et see ei ole ainult äh, tehnoloogiasüsteem, see on äh, veendumuste põhine süsteem ja nende andmete põhjal usutakse, on võimalik lahendada paljusid sotsiaalmajanduslikke probleeme. andmed on igal pool, neid saab hetkega ümber paigutada, ükskõik kus äh, säilitada ja ja kui äh, internet oleks omaette riik, siis ta moodustaks maailmas kaheteistkümne, suuruselt kaheteistkümnenda majanduse. niisiis äh, ja, ja ärge unustage, et pidevalt on mingi kolmas osapool, kes äh, salvestab teie käitumist, jälgib teie käitumist ja selline ärimudel on ainult jäämäe tipp Äh, äh, meie planeedil on juba rohkem ühendatud asju kui inimesi ja nende ühendatud seadmete arv peaks kasvama kakskümmend viis miljardit aastast kaks tuhat kakskümmend. Äh, riskikapitalistid ja aktsionärid tahaksid, et kõik asjad, mis selles asjade internetis on, oleks võimalik rahaks teha suurandmed on radikaalselt muutnud andmete liikumist ning sellepärast peaksime me, peaksid kõik andmekaitse inspektorid selle pärast muret tundma. andmekaitse Euroopa Liidus on omanud alati kahte eesmärki. kõigepealt eh, info levik selleks, et soodustada ühisturu toimumist ja samas eh, üksikisikute huvide ja õiguste kaitset ja selle meie oleme väitnud, et eh, tehnoloogiaid ei tohi ära keelata, aga nende üle tuleb korraldada seiret. Teie komisjon võttis kevadel vastu uue andmekaitsemääruse ning minu arvates need dokumendid, mis te vastu võtsite, aitavad kaasa meie eesmärkide saavutamisel tehnoloogia areng avaldab suurt survet paljudele põhiõigustele ja mitte ainult andmekaitseõigusele me oleme mures äh, sellepärast, et riik meid jälgib, aga nüüd hakkavad inimesed ka üha rohkem küsima, üha rohkem äh, seda mõju, mis ettevõtetel ja turgudel on meie käitumise üle äh, inimesed, kes peavad ühendusi enesestmõistetavaks, leiavad, et olukord on hakanud tasakaalust välja nihkuma ja äh, kolm aastat tagasi viidi läbi ka uurimus digitaalse turu diskrimineerimise kohta ja see kinnitas sellist seisukohta. igasugused uuringud nii Euroopa Liidus kui ka USA-s on näidanud, et enamus inimesi ei usalda ettevõtteid ja nad tunnevad ennast jõuetuna, mis saab nende infoga, nende andmetega, kui nad kasutavad online teenuseid inimesed tunnevad ennast ebamugavalt sellepärast, nende põhiõigusi on äh, riivatud. Äh, eraelu puutumatus on universaalne väärtus, sellepärast et muidu ei saa olla ka mingeid teisi turge. eraelu puutumatus online keskkonnas ei ole veel midagi, mida peetakse iseenesestmõistetavaks. paljude jaoks on see endiselt uus asi. Äh, andmekaitse põhimõtted, mis on Äh, paika pannud, näiteks see, et äh, inimene peab andma nõusoleku selleks, et tema andmeid töötatakse, äh, selgus selles osas, kes andmete töötlemise eest vastutab, kui kasutatakse andmeid ainult konkreetseteks otstarbetek-, otstarbeks, otstarbeks suurandmed seavad kõik need põhimõtted surve alla ning üks viis, kuidas andmekaitse inspektorid saavad reageerida, on öelda, et sellised andmekasutusviisid lihtsalt ei ole kooskõlas andmekasutusviisidega ja seetõttu ei tulegi neid kasutada. meie äh, äh reaktsioon äh, ja põhimõtted peavad aja jooksul muutuma aga meie leiame, et meie peame jät-, säilitama oma põhimõtted ja vaatama, kuidas neid põhimõtteid saab ellu viia nende inimeste jaoks, kes nendele põhimõtetele tugenevad. samuti on oluline põhimõte, sõnavabadus eh, tähendab eh, ka, et me valime, eh, mida meil on õigus näha me teame, et on väga palju võltsuudiseid levitavaid internetilehti Ehm, ja see kõik on ju vastuolus selle põhimõttega ja ehm, mittediskrimineerimine eh, ei tohi eh, inimeste sissetuleku järgi eh, neid liigitada ja otsustada, milliseid teenuseid ühele või teisele pakutakse, näiteks laene või kindlitust. et, et meie leiame, et seadustest ei piisa selleks, et Äh, lahendada probleeme. meil on vaja sellist andmekaitsesüsteemi, mis arvestab tulevust, tulevaste arengutega, mitte ainult andmekaitsega, vaid ka äh, äh, sidusa rakendamisega ja andmekaitseorganite koostööga. Euroopa Liidu institutsioonid peavad siin ise olema eeskujuks. inimesed, kellel ise on kontroll oma infosüsteemide üle, ja äh, innovatiivsed äh, eraelu puutumatuse algatused on samuti olulised. Äh, oma septembrikuises arvamuses üritasime neid erinevaid arvamusi kokku panna, väljas, välistasime, väljendasime oma arvamust online jälgimise suhtes, monopoolse võimu suhtes ja üritasime leida ühist lähenemist kõigile nendele probleemidele me tugevnesime siis oma arvamuses kahe tuhande neljateistkümnenda aasta analüüsile, kus leidsime, et Euroopa Liidul on sellised valdkonnad, kus oleks vaja ühiseid eesmärke usalduse suurendamiseks ja kahju vähendamiseks. väga palju on võimalik saavutada sünergiat, aga väga tihti väga tihti tehakse valesid järeldusi eraelu puutumatuse ja muude asjade kohta pärast Costello otsust, mille Euroopa Kohus langetas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja samuti arutelusid eh, selle õiguse üle olla unustatud eh, kui me vaatame eraelu puutumatust, siis eh, selle all mõistetakse inimeste või gruppide õigust kaitsta enda kohta käivat infot ja väljendada, väljenduda selektiivselt Äh, nii et, et äh, ei saa olla sõnavabadust äh, ilma eraelu puudus, puutumatuse kaitseta. kui ühte nendest õigustest rikutakse, siis rikutakse ka teist. näiteks, kas inimesed saavad tõesti valida kasutada populaarseid veebipõhiseid teenuseid ja olla kindlad, et neid ei jälgita Äh, sellepärast et äh, nende teenuste kasutamisega käib kaasas nõusoleku andmine andmete kasutamiseks. me peame läbi vaatama oma eraelu puutumatuse poliitikad ja üritama neist aru saada äh, meil on selge tasakaalu puudus info osas. komisjon ütles, et mida rohkem inimesed teenuseid kasutavad, seda väärtuslikum see teenus muutub ja seda rohkem inimesed tahavad seda teenust kasutada. ja seetõttu komisjon leiab, et eh, on nii sotsiaalsed ja professionaalsed kulud, kui inimesed teatud teenuseid ei kasuta. inimesed eh, nii-öelda saavad, eh, on seotud teatud online teenustega, mis on tänapäeva maailmas muutunud hädavajalikuks, nad muutuvad nendest teenustest lausa sõltuvaks Euroopa andmekaitseinspektorite eh, eh, konverents eh, rõhutas, kuivõrd oluline on koostöö erinevate sektorite vahel me äh, saatsime just kirja äh, äh, ametkondadele, kes tahavad olla osaks digitaalsest clearing'u kojast. me tahame luua sellise vabatahtliku võrgustiku, kus me aitame, vahe, me vahe, vahetame üks, üksteisega paremaid kogemusi ja tahame luua sellise veebi, kus inimesed tunnevad ennast vabana jälgimisest ja inimesed ei pea maksma selle eest, et nad saaksid kasutada oma eraelu puutumatust. nii et, et me leiame, et aeg on tegutseda meil on, ei ole vaja tingimata uusi vahendeid, aga me peame olemasolevaid vahendeid paremini kasutama. suur aitäh tähelepanu eest, kõik! Thank you very much for this present. suur tänu selle ettekande eest nüüd äh, kuulame ära tööstuse ja tarbijate esindajad. alustame sellest, et anname sõna härra Luka Riisterile, kes äh, Business and Decision Benelux äh, organisatsiooni esindab ning annab meile sissevaate sellest, mida arvab nendest teemadest tööstussektori esindaja. suur aitäh, et meie te kutsusite siia, minu nimi on Luka Riister ning olen äh, suurandmete analüüsi mänedžer siin Beneluxis. Äh, kohe-kohe avanevad ka slaidid. teen juba lühikese äh, sissejuhatuse ja räägin oma ettevõttest. meie pakume teenust äh, IT-valdkonnas ja mida me siis täpsemalt teeme? meil on kaks tuhat viissada eh, konsultanti üleilmselt ning andmeteenuseid osutame oma klientidele. loome uusi ettevõttemudeleid, eh, kogudes andmeid ning omavahel eh, suhtleme läbi digitaalsete kanalite nagu öeldud, siis meie äh, loome uusi ettevõtteid, kogume andmeid, äh, aitame teha otsuseid ning äh, suhtleme omavahel läbi digitaalsete kanalite. ma ei räägi siin suurtest või väikestest andmetest, lihtsalt andmed kui sellised. ja see ongi meie nišitegevus, sellele oleme keskendunud ning me näeme ka tegelikult nii era- kui avaliku sektori investeeringuid palju selles vallas muidugi meie eesmärk ei ole mitte ainult andmeid koguda, vaid eesmärk on ikkagi paremaid otsuseid seeläbi teha, mis suurema ettevõtluseni viib ning pakub nii tarbijatele kui ka klientidele siis paremaid teenuseid. vähemalt nii me usume. siin on meie kliendid välja toodud, oleme finantssektoris väga aktiivselt, kujutate ette, et igasugune andmekaitse seal on väga tähtis äh, Äh, samamoodi loodusteadused, äh, aga me kasutame ka näiteks avaliku sektori koostöövõimalusi, töötame koos äh, rahandusministeeriumiga siin Belgias, et pettusevastast võitlust aidata ellu viia, näiteks maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlema oma vahenditega nii et kokkuvõttes see Belgia kogukonnale ja ühiskonnale toob väga suurt kasu. Äh, kiiresti olen läinud äh, sissejuhatusest edasi täpsemate, detailsemate andmete juurde, ütleb kõneleja. üleüldiselt võib öelda, et kui me vaatame, mis selles valdkonnas toimub, siis äh, rohkem on nõudlust andmete järgi, ükskõik kas suure andmete või üleüldiselt andmete järgi. samuti on tarbijate ka käitumine muutunud väga oluliselt, sellepärast et tarbijad tahavad liberaliseerida rohkem neid võimalusi, kuidas andmeid täna peaks ja saaks kasutada samuti on kõikide andmete äh, säilitamiseks vajalikud äh, sammud. ja ettevõtted on tahtnud äh, aina suuremas osas andmeid säilitada, varem see ei olnud niimoodi, mõned ajad tagasi püüdsid äh, ettevõtted äh, lihtsalt äh, salvestada andmeid, mis olid neile kuidagi olulisemad täna, aga teevad nad seda suures osas. miks? sellepärast, et nad tahavad ennast paremini valmistada ette tulevikuks, aga kindlustada ennast ka täna. hea näide näiteks on Amazon, kes alustas just andmete säilitamise ja kogumisega mõned aastad tagasi no nad loodavad, et mõnel hetkel see neid aitab, tänaseks päevaks on see juba niimoodi tõesti ja paljud ettevõtted seetõttu jälgivad täpselt samasugust eeskuju. loomulikult eh, andmete omavaheline ühendamine on ka väga oluline tegevusvaldkond küsimus ei ole ainult andmetes, mida saab üks konkreetne ettevõte koguda või hoida, aga see on igasugused andmevahendid. veebist andmete püüdmine, partnerite vaheline andmevahetus ning ka välisandmete vahetus. Nad tahavad andmetega andmeid omavahel komplekteerida ja kui me räägime seda äh, kuidas erinevad äh, andmekandjad ja vahendid on omavahel ühendatud äh, ning äh, veebis käesolevad andmed, need asjad seotakse kõik kokku omavahel. nii et väga palju uusi võimalusi on tegelikult ettevõtete vahel ja ettevõtetega koos uusi ärimudeleid välja arendada. järgmisel slaidil on siin mõningad võimalikud takistid arengute teel. me näeme seda, et õigusakte äh, valesti tõlgendatakse. meie kliendid küsivad, et kas saaksite andma, anda meile andmekaitse üldmääruse osas nõu. samuti on väga paljud ettevõtted ka erasektoris, kellel puudub vahendite nimistu, kellel on lihtsalt nappus vahenditest, nad ei vasta seetõttu teatud nõuetele. näiteks ka õigusalaseid nõustajaid ei ole neil nii palju ja nii häid, kes saaks aidata mm, erinevaid andmekaitsemudeleid rakendada, kui me räägime andmete äh, säilitamisest ja salvestamisest. palju on ka erinevaid äh, minevikuga seotud probleeme andmeid on kogutud ettevõtetes juba aastakümneid ja seetõttu on juba päris palju andmeid, mis ikka veel kuskil äh, olemas on, keegi ei tea täpselt, kuidas neid hallatakse. palju on ka teadmatust üleüldiselt, mitte ainult äh, seadusesätete kohta, vaid ka selle kohta, kuidas äh, erinevaid andmete skeemidega, millised haldusmudelid sinna kuuluvad ja neid on väga raske ka rakendada, sellepärast et tundub, et väga palju struktuuri selle kõige taga ei ole. ja me näeme ka seda, et paljud ettevõtted äh, teevad järgmist, nimelt äh, püüavad pigem äh, olla vastavuses reeglitele, aga pigem püüavad kindlustada oma seljatagust ja püüavad pigem tuld kustutada nii, niikaua kui see on veel neil võimalik ja mina arvan üldiselt, et see ei ole väga hea meetod. Äh, mis siis nüüd täpselt toimub, äh, kas me räägime tehisintellektist, äh, suurtest andmetest, erinevate kombineerimisvõimalustega, seal näiteks sotsiaalvõrgustikud ja muu, andmete otsimine internetist Äh, tehisintellekti küsimusest äh, vist on siin ka juba räägitud. Äh, räägime siin statistilistest mudelitest, mis võimaldavad käsitleda väga suurt hulka andmeid, ilma et inimene ise peaks sekkuma. nii et robotid mõtlevad iseenda eest ning masin teeb kõik selle ära. näeme rohkem ka pilveteenuseid see on muidugi jaoks, meie jaoks natuke raske, sellepärast et äh, andmeteenuste äh, äh, küsimus pilves on raskesti juhitav ja ka läbi pilve jõuab andmeid avalikesse võrkudesse ning uued paradigmad nagu plokahel, mis siin väga hästi sobib finantssektoris kasutamaks, aga see muudab omakorda ärimudeleid põhjalikult küsimused. kuidas me andmete äh, taga olevad analüütilised protsessid operatsionaliseerime? Äh, kaks erinevat äh, andmekaitsemehhanismi lõimitud eraelukaitse ja andmekaitse, siis kui me vaatame erasektori Äh, võimalusi, siis erasektor tahaks tegelikult rohkem äh, kasutada äh, andmeid, aga nad tahaksid ka tegelikult kuidagi avalikumalt oma kaarte avada, rääkida probleemidest ja siis loomulikult ka tööstusstandardid, mis puudutavad andmete haldamist ja nõuetele vastavust. muidugi murepunktid on siin see, et ettevõtted ja kogu see sektor voolab välja Euroopa Liidust, mis puudutab Äh, siis äh, andmevaldkonda. edasi tehniliselt teostatavad projektid, äh, mis on võimalik ettevõtetes ellu viia ilma, et ametivõimud seda märkaksid ning erinevate väikeste karistuste taha peitmine, nagu teada, kui andmekaitse määrusega kooskõlas tahta olla, siis peate vaatama üle võimalikud sanktsioonid ja sinna näiteks peitma suuremaid asju taha mõningad vastused siin muidugi on, äh, saan muidugi küsimuste-vastuste voorust seda veel kord puudutada, äh, sest kell näitab, et aeg on otsas, nii et äh, kui teil küsimusi on, siis palun, saate pärast küsida. Um... suur tänu teile selle ettekande eest ja järgmine kõneleja, härra David Martin, kes esindab Peuki Euroopa Tarbijaorganisatsioonide Liitu ja teie siis esindate meile siin tarbijate seisukohti, palun suur tänu teile. mul ei ole tegelikult eh, ettekannet, aga tõin kaasa sõbra. Is, uh... see on minu sõbra, sõber, tema nimi on Keila. mõned on võib-olla temaga juba tuttavad, ta on sel eh, nädalal olnud uudistes päris palju ta on ühendatud nukk ja ta peaks olema teie tütre parim sõber. vähemalt seda kuulutab teile reklaam, ta võib rääkida teie tütrega te, teie tütre hobidest, lemmikloomadest, lemmiktoidust ja nii edasi. ta on päris nunnu, aga samal ajal ka natuke hirmutav. Norra tarbija Kaitseameti esindaja viis läbi uurimuse mänguasjade üle, üks nendest oli ka Keila teiste hulgas ja nad jõudsid seisukohale, et see väike nukukene saadab tuhandete laste Äh, vestlused Ameerika Ühendriikide ettevõttele, kes, mis tegeleb äh, kõne tuvastamistehnoloogiaga ja ettevõte jagab seda informatsiooni teiste kolmandate osapooltega ning kasutab neid kõnet puudutavaid andmeid erinevatel eesmärkidel. ja ettevõte ütleb äh, eraelupoliitika kohta seda, et me võime kasutada neid, seda infot, mida kogume selleks, et arendada, äh, kohastada äh, oma teenuseid ning tooteid reklaamiks, turustamiseks lähtuvalt meie eraelu õigustikuga. ja see ettevõte samuti on ka Ameerika Ühendriikide riigi ja kaitse allhankija, kaitsevaldkonna allhankija Keila oskab eelprogrammeeritud fraase äh, edastada, rääkida teile, kui väga Keilale meeldivad erinevad Disney filmid. paistab, et, äh, et Keila tootjatel on äh, Disneyga head sidemed, nii-öelda varjatud reklaam on Keilas sees ning ja meie arvates on rikutud mitmed tarbija õigusaktid sellega ja äh, nukku saab ka, ka häkkida ning äh, häkker saab lapsega suhelda. Keila äh, edestab ka soolise stereotüüpe, Keila on suunatud tüdrukutele, räägib nukkudest, räägib kokkamisest ja meie tarbija amet on analüüsinud veel ühte robotit, ühte nukku, mis on mõeldud poistele. tema ei räägi siis enam riietest ega köögist, vaid räägib teadusest. Keila peaks olema teie tütre sõber ja usalduslikult vestlema Keilaga, lapsed usaldavad Keilat, aga Keilal on oma perefilter. Ameerika Ühendriikide rakenduses on välja jäetud geiabielud, Norra versioonis ei ole kasuta-, on keelatud sõnad äh, homoseksuaal, ateist, äh, biseksuaal ja kõik teised vastuolulised teemad. sõnad heteroseksuaal äh, ja kristlus aga ei ole keelustatud sõnade hulgas. ja kas see kõik on õigustatud ja ja põhjendatud sellega, milliseid vestlusi peetakse äh, ja kas selline andmete edastamine on, äh, sellist andmeste edastamist õigustab äh, see, et kõne tuvastamise tehnoloogiat arendatakse edasi, mina arvan, et nii see ei ole. Keila on suurepärane näide sellest, kuidas suurandmete vallas asjad lähevad viltu ja me oleme algatanud koordineeritud tegevuse Keila vastu ning nüüd Keila on teatavatest Belgia mänguasjapoodidest ning Hollandi mänguasjapoodidest juba tagasi kutsutud ning tarbijakaitseorganisatsioonid tegelevad selle teemaga põhja, põhjalikult. aga teha võib enamatki, kui tahate rohkem infot Keila kohta, siis, siis eh, ja tahate tutvuda Norra Tarbijakaitseameti uuringuga, siis äh, pöörduge minu poole või äh, vaadake internetist, kus on kõik informatsioon olemas. aga nüüd tagasi suurandmete teema juurde. ma ei hakka rääkima siin kõikidest äh, potentsiaalsetest kasuteguritest, mida suurandmed võivad tuua tarbijatele ja ühiskonnale üldiselt, me kõik oleme sellega tegelikult ju kursis aga tahaksin äh, rääkida mõningatest äh, mureküsimustest, mureküsimustest, mis on seotud eraelu puutumatusega ning andmekaitsega. Pole vähimatki kahtlust, et asjade internetis äh, suurandmete ajastul on eraelu puutumatusega seotud ohud hoopis uuel tasemel. tohutud hulgad andmeid, mida käideldakse internetis ning mis moodustavad suured, suurandmed, on tegelikult eraelu puudutavad andmed. info selle kohta, kes me oleme, mida me teeme ning Äh, üüratud kombineerimisvõimalused selle infoga seoses. kõik, kõige selle eesmärgiks on koguda rohkem infot selle kohta, kuidas me elame, töötame, reisime, magame, sööme, mida ostame, mis meile meeldib, mis meile ei meeldi, millal meile meeldib see, mis meile meeldib ja nii edasi ja nii edasi kõiki neid asju äh, kogutakse sellepärast, et äh, mõjutada tarbijate, mõjutada inimeste käitumist. me oleme kogu aeg äh, äriotstarbel luurimise, luureobjektideks ja kogu aeg on meie erinevad seadmed ühendatud ning meie, meie üle teostatakse järelevalvet ning koostatakse meie kohta profiile. profiilides võib olla kasulikku informatsiooni, nagu me kuulsime, ja need andmed koondatakse ja need jäetakse algoritmid ja tehisintellekti kätesse. me ei tea täpselt, kuidas see toimib tõenäoliselt. kas asjad võivad viltu minna? jah. ma arvan, et kõik need võltsuudised ning sotsiaalmeedia arengud näitavad suurepäraselt, et paljugi võib viltu minna. ja ma teen ettepaneku, et kõik vaataksid ka sellist teleseriaali nagu Black Mirror, must peegel, see on tõeline äh, ulme seriaal aga kirjeldab väga hästi seda, mis võib tulevikus juhtuda, kui me ettevaatlikud ei ole. aga nüüd reaalsuse juurde siiski tagasi. peamiseks ärimudeliks on äh, meie eraelu puudutavate andmete, tarbijaandmete jälgimine ning äh, kõik ärisektorid proovivad neid andmeid kasutada selleks, et oma tegevusi pakkuda tõhusamalt äh, ja tarbija vajadustele vastavamalt suurepärane, eks ole, aga sellel on ka oma varjukülg. asjade internet ning suure andmed tegelikult määratlevad tarbijate ning ettevõtete vahelise ärisuhte ja võimu tasakaal on äh, minemas vildakaks. kogu koorem jääb tarbija õlgadele, samal ajal aga tarbija ei tea, kuidas asjad toimivad või äh, tegelikult, millele nad oma allkirja annavad. võtame näiteks äh, kindlustussektori sa võib-olla ei saagi enda kindlustust, kui sa ei ole nõus sellega, et sinu autosse pannakse black box äh, ja mis jälgib kogu su tegevust. tervisekindlustus, võib-olla siis tuleb kunagi leppida sellega, et sul on kogu, on sul on vidin küljas, mis su tervislikku seisundit äh, jälgib ning jälgib ka seda, kui palju samme sa kohustuslikus korras iga päev teed. iga üks kasutab Inmaid selleks, et oh, parimaid teenuseid pakkuda oma tarbija, tarbijatele või ta-, või tarbijatele ei öelda võib-olla. sellepärast, et tarbija profiilid äh, koos äh, suurandmete analüüsiga võimaldavad sellist käitumist. tulevikus võib terve rida äri otstarbeid, otstar-, terve rida ettevõtteid saada juurdepääsu Äh, nutitelefonidele, automaatautodele, mänguasjadele ja nii edasi ja nii edasi, et sel ka-, selle kaudu andmeid koguda miljonitelt inimestelt üle kogu maailma. kõik selle äh, eesmärgiga, et reaalajas neid tarbijaid mõjutada, ilma et need tarbijad, äh, teie ise sellest aru saaksite. see mõjutab meie vabadust, meie valikuvabadust sellepärast, et suurandmed aitavad ettevõtetel meile öelda, mida meie peaksime tahtma ja tegelikult nemad ei peaks meie eest seda otsustama. nii nagu Google ja teised praegu üritavad ette äh, aimata, mida te internetist otsite või mida te võiksite tahta, kui te internetis ostlete, võivad asjad edasi areneda, see on ainult esimene samm, me oleme äriotstarbel jälgimise all kogu aeg ja me saame väga halvasti aru sellest, kuidas need mustrid toimivad. see must kast, black box muutub üha mustemaks ja sellest on üha raskem aru saada, sellepärast me peame kaitsma oma põhiväärtusi, oma põhiõigusi ning andma hoolt selle eest, et tehnoloogia areneb nii, et neid õigusi austatakse. ning andmekaitse eeskirjad on seda olulisemad e. E-puutumatus, eraelu puutumatus on oluline e, e-privaatsus on oluline, kõikide eeskirjade jõustamine on oluline. kui me asjad, asjad kui me õigesti tegutseme, siis praegu puuduolev usaldus taastub ning digitaalne majandus areneb nagu kord ja kohus. ühesõnaga, kõikide äh, alustalaks peab olema meie põhiõigused. ja ma arvan, et selle avaldusega ma lõpetaksingi, kui teil on küsimusi, siis äh, ärge muretsege, Keila ei saada informatsiooni Ameerika Ühendriikidele, lülitasin ta välja. Um... ja aitäh! vaatame, mida on öelda komisjonil, justiitsasjade peadirektoraadi direktoril härra Paul Nemitsil. palun, ka teil on sõna kümneks minutiks. suur tänu, esimees, suur tänu. komisjon on pühendunud Euroopa äh, andmemajanduseks kujundamise eesmärgile ja selles kontekstis on väga oluline äh, aru saada, et äh, avalikkusele pakutav kasu kas äh, äriotstarbel või äh, muudes valdkondades on seotud suurandmetega ja sageli need suurandmed ei ole isikuandmed. väga oluline on selles kontekstis mõista, et ühel heal päeval füüsilised äh, andmed CERNist on ka Euroopa, eurooplaste poolt toodetud andmed. me ei peaks olema selles ettekujutuses, äh, et isikuandmed on ainsad suurandmed. aga kui me vaatame, milline kasutegur on suurandmetel, siis on täiesti selge, et suurandmed on olulised loodusteaduste jaoks, majandustegevuse jaoks, ning äh, kas andmed on algusest peale mitteametlikud, masinate andmed ei ole tegelikult personaalsed andmed, isiklikud äh, andmed, või kui tegemist on isikuandmetega, siis võib neid muuta anonüümseks ning siis saab neid kasutada ära avaliku huvi teenimiseks. Äh, avalikku huvi saab väga hästi teenida ka siis, kui andmed on anonüümsed ja kui nad on anonüümsed, siis nad ei ole enam isikuandmed ning seetõttu ei ole vaja põhiõigusi nendega seoses kaitsta ning ei pea ka sellekohasest õigusest lähtuma kui me räägime isikuandmetest ning sellest, et isikuandmed on nii-öelda need olulised suurandmed, millest me siin täna räägime, siis on vaja tõesti usaldust. suurandmed toimuvad, toimivad ainult siis, kui on ka olemas nii-öelda suur usaldus. ja selle raamistiku olemegi nüüd Euroopas kehtestanud nii, et seda usaldust tekitada mõningad suurandmed lähevad vastuollu meie määruse põhipõhimõtetega, mõned inimesed ütlevad, et suurandmetes äh, põhimõttest lähtuvalt tuleb koguda kõike ja alles pärast äh, näeme, milleks see info on kasulik. ja see võib loomulikult äh, suurendada äh, seda, mida me õpime sellest äh, ka juhuslikult. see võib küll tõsi olla, aga tegelikult äh, purpose limitation ehk siis eesmärgipäradus artiklist viis ei ole sellise suurandmete lähenemisviisiga kooskõlas. nii nagu me oleme seisukohal, et põhiõigused äh, mitmetes äh, ma-, majandusvaldkondades äh, tegevust piiravad ning piiravad seda, mida meie indiviisidega, indiviididena ette võime võtta, nii peame me leppima ka sellega, et kõik suurandmerakendused ei ole määrusega kooskõlas ning ei ole seetõttu lubatud me tahame selliseid suurdandmerakendusi, mis on täielikult kooskõlas mitte ainult määruse põhipõhimõtetega, vaid kogu määrusega. ja andmete minimeerimine ja eesmärgi piiramine on kõige olulisemad nendest põhimõtetest. kas äh, on võimalik äh, äriotstarbel suurandmeid parimal võimalikul moel ära kasutada, samas määrusest kinni pidades? mina arvan, et see on võimalik ja, ja olen SAS oma blogis on kirjutanud, et esimese silmapilgul paistab, et äh, GDPR ehk siis äh, andmekaitse üldmäärus koos oma erinevate põhimõtetega, aruandluskohustuse, eesmärgipiirangutega ja nii edasi ja nii edasi, äh, muudab olukorra keeruliseks meie jaoks, aga tegelikult see loob uusi võimalusi, sellepärast et väga paljud organisatsioonid peavad lõpuks ometi aru saama, milleks nende tarbija andmeid on vaja ja seda üksikasjalikumalt kui kunagi varem. ja organisatsioonidel on sellisel moel võimalik nende käsutuses olevat tarbija infot optimaalselt kasutada. ja aruandluskohustus on kõige selle alustaluks. ükski ettevõte ei saa enam öelda, et nad haldavad andmed, nad peavad näitama, et tegelikult on tegemist lakkamatu jälgimise ja juhtimise protsessiga, vastasel korral neid trahvitakse ja neil peab olema piisav täitev toetus selleks, et tarbija andmekogusid äh, nõuete kohaselt Äh, nõuetekohaselt käsitleda ja mina olen sellega täiesti päri. ja õiguskaitse valdkonnas on äh, lood samasugused. NSA ja mitmed äh, politsei organid upuvad andmetesse, aga põhipõhimõtted, mis on meie andmekaitse õigustes juba sees alates üheksakümne viiendast aastast alates, on, et andmed peavad olema täpsed, ajakohastatud, asjakohased kõik need põhimõtted tegelikult äh, aitavad ka õiguskaitseasutustel ning julgeolekuorganitel oma tööd teha. meie komisjonis oleme täiesti sees, kursis sellega, millised on suurandmetega seotud väljakutsed, enne kui me alustasime tööd määruse kallal ning ka, äh, ka direktiivi kallal, mis käsitleb andmekaitset õiguskaitse valdkonnas ning me usume, et need äh, õigusaktid aitavad avalikku huvi optimaalselt teenida, äh, nii majanduskasvu teenida, kuid äh, võimaldada ka riigi jaoks vajalikke suurandmerakendusi. mainiksin teile mitmeid valdkondi, kus suurandmete kasutamine äh, isegi siis, kui see on kooskõlas andmekaitse õigusega, võib mõjutada negatiivselt teisi põhiõigusi. Euroopa Kohus mainis eraldi oma vastavas otsuses sõnavabadust, oleme kuulnud ka White House'i raportist, mainiksin siin kogunemisvabadust, liikumisvabadust äh, ja nii edasi ja nii edasi. vabad õiglased valimised, nii nagu Obama ja varasematel valimistel juba kuuleme ka nüüd, et äh, võitja oli tegelikult võitja sellepärast, et äh, valijate psühhomeetrilised profiilid olid niivõrd kvaliteetsed. no vaadake siis, demokraatiale avaldab suu-, avaldavad suurandmed ka mõju ja samuti puudutab see tööõigusega seotud äh, valdkonda. kõikides nendes valdkondades tuleb olla väga tähelepanelik ning ma peaksin ja ma lõpetaksin sõnadega, et äh, suurandmete puhul on vaja suurt usaldust äh, kodanikelt, ettevõtetelt, riikidelt, parlamendiliikmetelt. ning see põhimõte ei kehti mitte ainult meie isikuandmete kaitsega seoses, vaid see kehtib ka selle usalduse kohta, et suur andmete kasutamine ei mõjuta teisi põhiõigusi, ei ohusta teisi põhiõigusi. meie vabaduste tagamine, vabad õiglased valimised, toimiv demokraatia, sõnavabadus, kogunemisvabadus omaenda andmete kontrollimise vabadus ning õigus, kui meie, meie ümber rohkem meie andmeid kogutakse ning analüüsitakse, need õigused ei ole mitte ainult väikesed tehnilised väljakutsed ja pisiasjad, need on põhiküsimused, mis on seotud vabaduse, õigusriigi põhimõtte ka digitaalajastul. suur tänu teile! aitäh, härra Nemets! pärast seda nelja ettekannet mis puudutas suurandmete äriotstarbelist kasutamist, tahaksin anda nüüd võimaluse esitada küsimusi saadikutel, kes seda soovivad ja ma näen, et mõned on juba märku andnud ja alustaksin raportöörist Anna Komešist ja siis saavad ka teised saadikud sõna. ja paluksin, et piirduksite kaheminutiste sõnavõttudega, et meie külalistel oleks võimalik ka vastata. proua Komes. aitäh sellise väga huvitava ja mõtlemisainet pakkuva ja võib-olla ka eh, tegutsema panevate avalduste eest. meie jaoks on selge, et isikuandmete kaitse üldmäärus on meie tegevuse üheks põhialustalaks. selle me peame säilitama, seda me peame tugevdama ja sellel rajaneb ju ka usaldus, usaldusest te just rääkisite. Eh, esitaksin küsimuse härra Risterile, ta ütles, et on oht, et ettevõtted lihtsalt lähevad Euroopast ära eh, sellepärast, et selle isikuandmete kaitse üldmääruse pärast ja sellest tulenevate piirangute pärast. aga kui me näiteks käisime USA-s pärast selle määruse vastuvõtmist, siis ettevõtted olid üsna rahul selle määrusega, nad mõistsid, et selleks, et äritegevus saaks edeneda, on usaldust vaja ja võib-olla te oma sõna, seda öeldut natuke põhjalikumalt seletaksite, härra Riister, siis härra Takunja ja härra Martinile on mul ka küsimus diskrimineerimise potentsiaal. kuidas ähm, me saame seda kuidagi vähendada, kuidas ähm, me saame kindlaks teha, millised on võimalikud diskrimineerimisviisid ja kuidas me saame inimesi nende eest kaitsta, sest isegi kui andmed muudetakse anonüümseteks, siis on ju võimalik äh, pärast neid jällegi konkreetsete isikutega siduda Äh, nii et, et seda protsessi saab ka vastupidiseks pöörata. ja samuti tahaksin, et te räägiksite, kuidas inimene inimene, kes peaks suutma äh, andmeid kontrollida. Äh, tegelikult saab iseseisvaid otsuseid teha ja oma andmeid koguda, kui tegelikult kogu see tehnoloogia ning äh, selle tehnoloogia keerukus mm, teeb tegelikult ju äh, tarbija väga jõuetuks. ja antud hetkel mul rohkem küsimusi ei ole. aitäh. Birgit Sipper järgmisena. aitäh kõigepealt tahaksin ma toetada Paul Neemetsit ja ütles, et ähm, jah, suurandmetest võib olla ka kasu, selle, neid andmeid saab töös, tööstuses kasutada, saab kasutada sens-, sensoreid, kes annavad meile õigel ajal märku, kus on probleemid ja nõnda saame probleeme vältida aga samas piirid ähm, äh, suurandmete vahel äh, tehnilise, tehnilises sfääris ja eraandmete vahel äh, väga ähmased. Ähm, näiteks kui minu auto kogub andmeid selle kohta, kui kiiresti ma pikkadel või lühikestel dis-, distantsidel sõidan, kui kiiresti või aeglaselt ma pidurdan, siis on need algul küll autoandmed, aga kui ma viin auto töökohta, siis neid andmeid loetakse ja, ja siis äh, no, autotöökohas vaadatakse, aa, see auto kuulub proua Sippelile, vaadake, kui huvitavad andmed siin tema kohta ja siis võivad need andmed ka teistele edasi liikuda. ma olen härra Martinile väga tänulik, et ta selle nuku kaasa võttis, sest see näitas meile veel kord, et, et asi ei ole ainult äh, selles, et andmeid kogutakse ja siis äh, nagu ikka neid tõlgendatakse, vaid asi on ka selle, et nukk, mis antakse Äh, väikesele lapsele hakkab koguma andmeid ka selle lapse kohta ja äh, äh, seda last mõjutatakse läbi sellise digitaalsete mänguasjade ja see on minu meelest tõesti hirmutav, kuidas lapsi niimoodi manipuleeritakse ja mitte lapse parimates huvides, vaid äh, neid, temaga mani-, manipuleeritakse kaubanduslikel eesmärgil. nii et, et selline eraelu valdkondade äh, äriotstarbel ärakasutamine on digitaalse tehnoloogiaga omandanud enneolematu ulatuse äh, ma isegi esitasin volinikule küsimusele, et näiteks vanad inimesed, kes üksinda kodus istuvad, näiteks äh, saaksid äh, kasutada robotit. minu arvates oleks selline tehnoloogia mm, samuti kohutav Ähm, äh, äh, äh, see võib-olla on mul mingi kodus mingi robot, kes hakkab mulle mingil hetkel vastu rääkima. see ei ole kindlasti minu jaoks heaks ja sellist robotit ma endale ei tahaks ja seetõttu me peame väga põhjalikult järele mõtlema, millised lähemised on mõistlikud ja millised mitte, meil on vaja reegleid, näiteks no, arukad arvestid kui ma tagasi vaatasin, äh, äh, kui, äh, kui sellised seadmed näiteks jälgivad seda, millal inimesed duši all käivad, millal nad pesumasina sisse panevad, millal välja lülitavad, kas see on ikkagi kooskõlas sellega, milline summa täpselt nende elektriarvel on? ma arvan, et me peame silmas pidama, et äh, see võib-olla ei ole nende asjade esmane eesmärk, aitäh. härra Lenners järgmisena. aitäh. ma olen täiesti kindlasti, et on võimalik luua robot, kes proua Sippeliga nõus ei ole. võib-olla mitte selleks jõuluks, aga järgmisteks ehk küll juba. üks küsimus, mis mul on, see on äh, seotud äh, andmekaitsega, jah, me peame andma tarbijatele õiguse öelda, mis nende andmetega juhtub, aga me teame ka seda, et tarbijatele see eriti suurt huvi ei paku. Ehm, kui tarbija tahab mingit teenust kasutada ja ta peab selleks kasutustingimuste peal eh, klikkima, siis ta loomulikult teeb. mina näiteks ka hiljuti upgrade isin oma iPhone'i ja ma ei lugenud neid kõiki neid tingimusi läbi, üheksa lehekülge inglise keeles oli seda teksti, ma lihtsalt klikkisin kõike siin õiges kastis ja kõike äh, nii et, et ma arvan, et see on ka üks võtmeküsimus, mida me peame äh, tulevikus kaaluma, kas me anname neile võimaluse otsustada või ei, aga kas me muudame selle info ka mitte üksnes kättesaadavaks, vaid ka arusaadavaks, et inimesed saavad aru, millele nad oma nõusoleku annavad äh, minu arvates oleks tõesti väga oluline siin leida nutikad lahendused, et E, inimestel oleks tõesti äh, nagu arusaamine sellest, mida nad teevad e, mis puudutab seda, mida Luka Rister ütles, e, võib-olla sa võiksid meile selgit-, te võiksite meile telgitada, kuidas te kasutate andmeid, milliseid andmeid te kasutate näiteks, et vältida maksudest kõrvalehoidumist, kuidas aidata ametiasutustel pettustega võidelda, milliseid andmeid te kasutate, milliseid andmeid te kogute Ehm, milline on see andmekaitsesüsteem, äh, mida te kasutate? härra Martin vist üt-, oli see, kes ütles, äh, et äh, paljusid tarbijakaitseseadusi on praegu ripu-, rikutud ja kuidas sellised tarbijakaitseseadusi rikkuvad tooted turule jõuavad? see oleks võib-olla küsimus kõigile meie kõnelejatele Äh, arvestades äh, uut uusi andmekaitseseadusi, äh, mida te arvate liikmesriikide andmekaitseinspektorite suutlikkusest jõustada eraelu puutus, kaitsta, kaitsmise seadusi nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil ja mida te arvate sellest andmekaitsepaketist, mille me vastu võtsime ja mida te arvate tulevastest arengutest? kas äh, asi on nüüd paari, äh, pikaks ajaks otsustatud või äh, kui me Euroopa tasandil asju reguleerime, kas sellest piisab, et pidada sammu nende arengutega, mis digitaalmaailmas toimuvad, aitäh! aitäh! Marju Lauristin viimasena. aitäh! ja aitäh kõigile kõnelejatele, sellepärast et need ettekanded olid tõesti väga äh, põhjalikud ja tutvustasid erinevaid seisukohti. minul on täiesti teistsugune seisukoht. Äh, ma olen kommunikatsiooniteaduse vallas juba nelikümmend aastat tegutsenud ja meie alustasime oma Äh, õpinguid äh, kommunikatsiooni universaalse iseloomuga tutvumisest ja me mõistsime, et äh, kõik, mida me teeme, see on seotud meie silmade, meie kõrvade, meie suuga, meie igapäevase keelega ja see kehtib ka suurandmete puhul. ja mitte keegi tegelikult ei tea, kui palju on andmeid meie ajus selles ei ole midagi uut. ja ähm, me teame, et see andmete hulk, mida masinad suudavad töödelda, on äh, midagi uut ja uus on ka juurdepääs äh, salvestatud andmetele, üksteise ajudes olevatele andmetele me juurde ei pääse, isegi kui me oleme neurokirurgid. Äh, see, mida me praegu suurandmetega teeme, me lihtsalt toome midagi nähtavale, mis senimaani meie kultuuris oli varjatud ning eh, nüüd on meil vaja oma kultuuri kohandada eh, sellepärast et seadusandlus ei ole eh, kultuur, see on kood, see on grammatika. meie oleme paika pannud grammatikareeglid, aga meil võivad olla väga head teadmised grammatikast, aga kui me sõnu ei tea ja kui me ei tea, mida need sõnad endast tähendavad, siis grammatikast ei ole kasu ja selles on praegu küsimus, kuidas me hakkame ellu rakendama äh, või ümber kodeerima oma reaalsust selles äh, tehnoloogilises maailmas, kuidas me kasutame seda uut koodi, aga anname sellega tähenduse. Äh, sellepärast, et ega me praegu väga palju tähendusi ei saa äh, ja mul oli väga hea meel tänaste ettekannete üle, kõik sõne, kõnelejad edastasid erinevaid sõnumeid, ma ei ole teie kõigiga loomulikult nõus ma ei ole nõus, et suurandmed on väga head, ma ei ole nõus, et nad on kohutav katastroof. Äh, ma ei ole nõus ka teiega, kes te ütlete, et tuleb lihtsalt võtta, mida saab ja seda kasutada. Äh, ma arvan, et meil endal on kõik, kõigil oma seisukohad selles küsimuses, aga me oleme kõik ühes paadis selles uues maailmas ning seetõttu on äärmiselt oluline aru saada, mida meie seadusandjatena peame tegema äh, Äh, kujutage ette, et te elate äh, kuskil pimedal ajal ja te olete äh, avaldanud mingi kommenteeritud väljaande ja te tahate kaitsta eraelu puutumatust. vabandust, te olete leiutanud klaasi ja mida te siis teete, võtate vastu seaduse, et klaas ei tohi olla läbipaistev või? või võtate vastu seadusi, mis puudutavad inimesi, et ei tohi läbi klaasi, klaasist akna teise inimese majja vaadata, kuigi see oleks võimalik ja kuidas on lugu selle äh, nukuga näiteks? jah, see nukk iseenesest on ju tore ja ma olen täiesti kindel, et iga laps oleks sellise nuku üle äh, kõn-, õnnelik või kuigi see äh, nukk võib-olla eristab liigselt soorolle, aga kolmeaastane kindlasti ei hooligi sellest, kas ta on poiss või tüdruk. aga tõeline probleem selle nukuga on ju selles, et see nukk ei järgi elementaarseid tarbijakaitsereegleid ja elementaarsed tarbijakaitsereeglid on ju ka andmekaitsereeglid. nii et, et sinu kodunt edastatakse andmeid mingile ettevõttele, see on juba praegu ebaseaduslik, selleks ei ole vaja mingeid uusi seadusi, see on ebaseaduslik. ja me peame aru saama, et me oleme praegu silmitsi ka uute asjadega, kus seadusi ei ole, selle nuku osas meil on seadus, aga paljudes valdkondades meil ei ole seadusi või meil ei ole selgeid äh, reegleid. ja mm, üks äh, väga oluline asi seondub veel suurandmetega äh, see piirlaine isikuandmete ja mitteisikustatud andmete vahel on tõesti väga hägune kui inimene äh, tõesti tahab, äh, siis äh, on võimalik personaliseerida andmeid, mida algselt koguti mitte isikustatud kujul. nii et, et seda on võimalik teha ja me peame mõtlema, kuidas siin midagi teha. isikuandmete kaitse üldmääruses meil on põhimõtted kirjas, aga Äh, midagi konkreetsemat on vaja, meil on siin vaja selget arusaama selles osas, kus meil on sellised äh, hallid alad, äh, meie probleemid on rohkem võib-olla seotud nende asjadega, mille puhul me veel täpselt ei teagi, kus see probleem on ja kas meil on selle kohta seadusi või kas selle probleemi saab inimeste harimisega lahendada ja kas see probleem on seotud suurandmetega või ei ma ma arvan, et paljud meist puutuvad kokku statistiliste andmete töötlemisega, aga uskuge meid, meie oleme väga vähemuses, suurem osa inimesest äh, lihtsalt piirduvad elementaarse aritmeetikaga ja öelda neile, et neile on vaja läbipaistvaid algoritme, siis on midagi, millest nad lihtsalt aru ei saa, see lihtsalt ei toimi nende puhul. aitäh! ja annaksin nüüd sõna jällegi meie kõnelejatele ja Anna, palun. Ehm, aga ma oleks vaja äh, härra Risterile esitada veel paar küsimust et ta ütles, et võib-olla võivad olla sellised salajased projektid, ehm, et võib tekkida kiusatus Äh, millegi taha varju pugeda, väikeste rikkumiste taha varju pugeda, et suuri rikkumisi toime panna. kas te teate mingitest konkreetsetest sellistest juhtumitest? Te töötate rahandusministeeriumi ja teistega. kas te teate juhtumeid, kus suurandmete kasutamine on viinud diskrimineerimiseni? näiteks pangandussektoris või tervis, ravikindlustuse vallas või kas äh, on selliseid konkreetseid juhtumeid, äh, millest me saaksime õppida, kuidas äh, kohaneda ja kuidas arengute negatiivsele mõjule vastu astuda, aitäh! ja nüüd annaksin siis sõna jällegi meie esinejatele ja kuni neli minutit on teil vastuseks aega ja võib-olla alustame samas järjekorras nagu ennegi, nii et, et Kristjan Kunja kõigepealt aitäh. mul vedas, mulle eriti palju küsimusi ei esitatud. aga äh, proua Komes äh, esitas küsimuse, äh, millised on diskrimineerimise võimalused, see on tõesti väga oluline küsimus Äh, isikuandmete kaitse üldmääruses on väga oluline säte, äh, artikkel viisteist H, ähm, kus andmete subjektil on õigus juurde äh, saada infot automatiseeritud otsuste langetamise mehhanismi kohta ja kui seda määrust hakatakse täies mahus ra rakendama, siis tuleb seda võimalust tõesti äh, kontrollida. niimoodi saavad inimesed siis infot algoritmide kohta, mida nende puhul kasutatakse ja saavad neid ka vaidlustada aga asi ei ole ainult seadustes, nagu ma oma sõnavõtus ütlesin, on ka eetilised küsimused, millega tuleb arvestada online teenuste kujundamisel ja nende teenuste osutamisel. ja seda näitab väga hästi äh, see nukk, mis Davidil kaasas oli, on äh, hea ja vale küsimused, millele seadus alati ei saa vastust anda Äh, härra Lennersi küsimus. Ähm, äh, isikuandmete kaitse üldmäärus äh, annab ähm, andmekaitse inspektsioonidele üsna palju ülesandeid, nad peavad olema aruandekohustuslikud, sellepärast et uues süsteemis on neil palju suuremad volitused kui senini me tegutseme artikkel kahekümne üheksa töörühmas ja üritame välja töötada reageerimisvõimelisemad ja kollektiivsemad andmekaitseasutuste süsteemi, nii et, et me suudaksime teha tööd tõhusamaks, anda asjakohaseid suuniseid ja selliseid suuniseid, mida andmekaitse inspektorid suudaksid kergesti mõista Ähm, andmekaitse inspektoritel on vaja ressursse selleks, et nad suudaksid oma ülesandeid äh, täita, ülesandeid, mis tulenevad isikuandmete äh, kaitse üldmäärusest, kõnelesin täna Belgia andmekaitse inspektsiooni kolleegiga ja nemad ütlesid, et nemad peavad oma töö radikaalselt ümber korraldama just nimelt äh, arvestades neid uusi rolle ja ülesandeid, mis isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleb ja see ei ole sugugi ainulaadne juhtum kui kauaks sellest äh, üldmäärusest piisab? Äh, mõned inimesed ütlevad, et need põlvkonnad peavad, et need, need reeglid peavad vastu põlvkondi, mitte et me niimoodi sooviksime, aga lihtsalt see õigusloome niimoodi toimib ma arvan, et kaks tuhat kümme oli see aasta, kui hakati vana direktiivi ümber töötama ja uus direktiiv jõudub mais kaks tuhat kaheksateist täiel määral, nii et, et kaheksa aastat, peaaegu üks kümnend läheb selleks, et uut seadust vastu võtta. nii et, et ma arvan, et see praegune määrus jääb kehtima vähemalt kahekümneks aastaks või võib-olla veel kauemakski ja proua Lauristini sõnavõtt oli samuti väga huvitav. meil toimus kohtumine Äh, põhiõiguste ameti uue direktoriga hiljuti ning äh, me küsisime, äh, mida ta arvas oma uuest ametikohast ja Euroopa inimeste probleemidest ja tema ütles, et me peame lõpetama õigustest ja seadustest kõnelemise ja me peame hakkama rääkima inimestest ähm, ja sellest, kuidas valitsused ja ettevõtted nende käitumist mõjutavad ja meil on vaja rohkem tegeleda ka andmekaitsega. ma olen siin kasutanud väga palju tehnilisi äh, väljendeid, äh, aga ma arvan tõesti, et andmekaitseinspektorid äh, peaksid hakkama pöörama tähelepanu turul toimuvat mõjule sellele, kuidas ta inimesi tegelikult mõjutab, aitäh. aitäh. härra Riister järgmisena. aitäh, aitäh nende küsimuse, küsimuste eest. kõigepealt ma ei tahtnud eh, jätta valet muljet, et, et eh, võtke andmeid ja muudkui kasutage eh, seda, seda muljet ma ei tahtnud kindlasti jääda, meie pigem pöörame tähelepanu sellele, mida inimesed teevad, mis neile muret valmistab ja eraelu puutumat-, vaikimise eraelu puutumatus on see kindlasti sees, mida me üritame propageerida ja mitte andmete täielik liberaliseerimine. Äh, proua Komesi esimene küsimus nüüd. Äh, ma rääkisin siin äh, sellest, mida need ettevõtted teevad, kellele meie teenuseid osutame. aga kui tuua nüüd mõni konkreetne näide, meil on globaalselt tegutsev ettevõte, kes pakub teenuseid kõikjal maailmas. näiteks inimene äh, ostab äh, endale reisi näiteks Marokosse läbi selle ettevõtte, äh, krediitkaart on välja antud Hispaanias ja küsimus on siin, et millele, millisele riigile need andmed kuuluvad. Need E, e, ettevõtted kasutavad oma andmete salvestamiseks erinevaid viise ja seetõttu on e, väga raske jälgida, kellele need andmed kuulduvad. jah, krediitkaardi andmeid me väga kaua säilitada ei saa, sest meil on andmekaitseinspektorid, meil on reeglid, aga näiteks ettevõtted võivad kasutada ka oma, võivad ka salvestada andmeid pilvedest, nii et, et ja seal ei ole meil nende üle kontrolli niisiis, äh, kui rääkida jällegi äh, pilveandmetöötluse kasutamisest, siis see loob tohutuid tehnilisi võimalusi. Äh, kui rääkida diskrimineerimise ja pettuse juhtumitest, siis jah, igal pool on väga palju isikustatud andmeid, nii vanades andmebaasides kui mujal Äh, jah, nende kasutamise kohta kehtivad küll mõned reeglid, aga võib-olla mitte need, mis on seotud isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevatega. ja kui hakata neid eh, andmeid siduma uute paradigmadega nagu suurandmed või andmete voogega edastus, siis probleemid muutuvad veelgi tõsisemaks. ja sellele ma viitasin, kui ma räägin nii-öelda nendeks päranduseks saadud süsteemidest. mulle esitati ka küsimus eh, selle kohta, kuidas me pettusi avastame Äh, meie ainus klient ei ole rahandusminister, ministeerium. me kasutame erinevaid vahendeid, mis olemas on. Äh, meil on väga palju äh, andmetega tegelevaid teadlasi, statistikuid, matemaatikuid, kes kasutavad statistilisi meetodeid, kasutades siis klientide olemasolevaid andmeid ja võib-olla kasutavad isegi sotsiaalvõrgustikest saadud andmeid Äh, nemad äh, alg-, algoritme ei kasuta, aga äh, väga paljud ettevõtted räägivad selleks, et tuleks just nimelt ka neid sotsiaalvõrkudes levivaid andmeid kasutada, sest inimesed võivad need andmed kogemata kättesaadavaks teha. ja niimoodi saame meie neid ära kasutada. kas oli veel küsimusi? ma arvan, et ma olen vastanud kõigile küsimustele, mis mulle esitati. ei, ma tean äh, mõningaid diskrimineerimisjuhtumeid, äh, mida, äh, selliseid diskrimineerivaid otsuseid, mida tehisintellekt oli teinud Eh, inimestele pakuti eh, kõrgema või madalama hinnaga tooteid sõltuvalt nende sissetulekutest ja nõnda edasi. Ehm, eh, see on üks, see ei ole võimalik võib-olla, kui inimene neid pakkumismudeleid välja töötab, aitäh. David Martin järgmisena aitäh, kõigepealt tahaksin selgitada, et minu sõnum ei ole, et me oleme silmitsi tohutu katastroofiga ja hukule määratud. ma tahtsin lihtsalt öelda, et kui meie unustame ära oma põhiväärtused ja laseme majandusaspektidel ja ärihuvidel peale jääda, siis me võime tõesti sattuda väga äh, musta tulevikku mulle esitati ka mõned küsimused, diskrimineerimise võimalus, sellest just kõneldi, aga äh, tõesti on olnud teateid selle kohta, et äh, äh, arvu, arvutid tihtipeale Äh, kasutavad inimeste puhul teatud profiile, aga äh, suurandmeid koguvad seadmed äh, lihtsalt võimaldavad selle andmete kogumise viia palju kõrgemale tasemele. küsimus ei ole mitte selles, kui palju üks või teine asi minu jaoks praegu maksab, siis võetakse vast arvesse ka teisi parameetreid, nagu kus inimene on ja võib-olla kui inimene läheb poodi, siis ei ole äh, isegi tema jaoks tootel hinda, lihtsalt kaasas öeldakse, et sinu jaoks maksab see nii palju ja kõike niisiis äh, iga inimese jaoks hakkavad hinnad olema erinevad. ja äh, näiteks mõelge, mis juhtub, kui tahate osta lennukipiletit äh, ko. kogu aeg te mõtlete, et miks äh, Eh, hind eh, pidevalt muutub, et tulevikus võib kõigega olla niimoodi. Eh, minult küsiti veel, kuidas iseseisvalt otsuseid langetada, kui sa oled tegelikult jõuetu. ma ütlengi, et ega ei saagi. <laughs> sellepärast, et lihtsalt võta või jäta põhimõte inimesed tegelikult ei tea, kuidas asjad toimivad ja seetõttu ma ütleksin, et, et klientide ja ettevõtete vaheliste suhete muutumine on vajalik. Ehm, ma, ma ei, ma saan aru, kuidas mu äh, pagar endale elatist teenib, kui mulle leiba müüb, aga mõnede teiste ettevõtete puhul on sellest palju raskem aru saada. ja äh, öeldi, et tarbijad ei tunne asja vastu huvi. jah ausaldadega äh, ettevõtted ei tee asja tarbija jaoks lihtsaks. Äh, kui lugeda, äh, jah, inimene võib-olla loeb ära kaks punk-, lõiku sellest üheksast leheküljest, siis ta oleks ilmselt rohkem huvitatud ja kui ta neist aru saab, siis ta oleks veel rohkem huvitatud, aga kui inimene loeb läbi ka need üheksa lehekülge, suurema osa ajast ta ei saa aru, mida ta loeb aga see ei loe, kui inimene tahab telefoni kasutada, siis äh, süsteem on lihtsalt niimoodi üles ehitatud, et inimene ei saagi mingit mõistlikku valikuõigust kasutada. ja sellised asjad peavad muutuma. ja tahtsin veel ühte asja mainida huvi kohta, kui vaadata Eurobaromeetri uuringuid, siis selgub, et sellised asjad tegelikult huvitavad inimesi, kuid räägite inimestele näiteks sellest nukust, siis tuleb välja, et nad on asjast väga huvitatud. aga meil on vaja veel teha väga palju teadlikkuse tõstmist ja teavitamist ja tooksin ühe näite. kui me ta-, käisime Amazonis, kui me, kui tahtsime seda nukku osta ja me vaatasime neid kommentaare, mida vanemad olid kirjutanud nuku kohta, nad kaebasid, et et äh, nukk ei saanud aru äh, nende laste pudikeelest. nii et, et ma arvan, et siin on veel vaja väga palju harimist vaja ära teha. ja meil on üsna palju vahendeid, mis puudutavad eraelu puutumatust e-keskkonnas ja äh, isikuandmete kaitset, aga mõned reeglid ei ole tegelikkusega vastavuses ja, ja minu arvates võtame või selle nuku, see ei ole ohutu ja turvaline, keegi võib minu lapsega rääkida läbi selle nuku ja see ei ole kooskõlas äh, selle ohutuse mõistega, mis praegu mänguasjade ohutuse direktiivis näiteks kirjas on. jah, äh, seal on ainult kirjas, kas nukku tohib süüa või mida iganes, eks ole. aitäh. aitäh ja viimasena Paul Nevits. aitäh mulle tundub, et praeguse aja väljakutse on tõesti hoolitseda selle eest, et seadused teeniksid inimeste huve. ja mida see suurandmete ajastul tähendab? see tähendab, et riik peaks olema see, kes nõuab ja võib-olla äh, teda rahastatakse ka riigieelarvest, et, et töötatakse välja jõustamistehnoloogiad, tehnoloogiad, mis võimaldavad inimestel kontrollida, kas nende õigusi suurandmete vallas äh, järgitakse ja need eh, vahendid ei pea olema kasutatavad ainult inimeste poolt, vaid ka andmekaitse inspektorite poolt, ka neil on vaja sellist tehnoloogiat, sest et ähm, vanade nii-öelda käsitsi korrakaitsemeetoditega näed, seda ei suudeta. kui seisate silmitsi Google'i ja Amazoniga, siis tuleb kasutada kõrgtehnoloogilisi vahendeid nii et, et meil ei ole võimekuse äh, probleem ainult üksikisiku tasandil, keda tuleb tehnoloogiaga jõustada, äh, neile vahendeid kättesaadavaks teha, jah, äh, võib-olla meil võiks olla tulevikus selline äpp, mida me saaksime kasutada, mis võimaldaks meil kontrollida näiteks, kas arvutisüsteemis on õig-, inimeste õigused kaitstud või ei midagi sellist oleks vaja, riigieelarve tuleks siin mängu näiteks eh, võiks eraldada raha selliste asjade väljatöötamiseks. nii et tehnoloogias eh, õigusloome teenistuses. ja veel üks probleem on eh, andmekaitseasutuste suutlikkus ja samuti näiteks tarbijakaitseorganisatsioonide äh, Äh, roll, nemad võiksid ju ka tegutseda, tihtipeale inimestel ei ole õrna aimugi, mis toimub, nii et, et meil tuleks avaldada suuremat survet nendele organitele, kes oma ameti poolest saaksid midagi ära teha, saaksid seda teha strateegiliselt. ning äh, veel mõned märkused suurandmed on äh, Euroopasse tulemas, on vale öelda, et me kaotame suurandmed ja te tehisintellekti kui vaatame näiteks suurandmete äh, säilituskeskuste loomist Euroopasse, siis miljardeid eurosid läheb selliste andmekeskuste äh, loomiseks. paljud Ameerika ettevõtted toovad oma andmed Euroopasse, sest nad on aru saanud, et suurandmete jaoks on vaja suurt usaldust ja seda me oma seadustega siin tagame ärgem usutagem, et Apple on äh, börsil kõige väärtuslikum ettevõte, sellepärast et nad kaitsevad ka kõige jõulisemalt eraelu puutumatust. Äh, te küsisite näidete kohta jah, võib tuua näiteid äh, reklaamist, mis oli teatud inimestele suunatud. näiteks rendi on, on, on Äh, selliseid äh, üürikuulutusi, kus üürile antavaid kortereid pakutakse ainult valgetele ja nõnda edasi. Äh, suur, suurandmed võimaldavad aru saada, kellega on tegemist ja siis välistada need teatud inimesed teatud pakkumistest. rassiline profileerimine politsei tegevuse vallas on ka asi, millest on palju kirjutatud ja seda reaalsuses tihti kasutatakse nii et, et me ei pea neid ohte kaugelt otsima ja me näeme ikka ja jälle, et äh, seadused, äh, nii nagu nad täna eksisteerivad, neist ei peeta kinni. nii et, et suur väljakutse, mis meie ees seisab, on seadustest kinnipidamine, seaduste jõustamine ja see sõltub ka sellest, äh, kui palju on selleks raha, kui palju on ressursse, kui palju on inimesi ning lõpetaksin siiski optimistlikul toonil neli protsenti on maksimaalne trahvimäär selles määruses. minu arvates on väga tõenäoline, et turul töötatakse välja sellised mudelid, mis tagavad siis reeglitest kinnipidamist, sellepärast et selle trahvi oht on niivõrd kõrge, et see loob teatud stiimuli, isegi kui vahelejäämise oht on suhteliselt väike. Thank you very much uh, for this first panel. suur tänu selle esimese paneeli eest, suur aitäh uh, kõnelejatele esi-, ettekannete eest ja vastuste eest, uh, samuti tahaksin tänada ning liikmeid küsimuste eest. ma arvan, et meil on olukorrast nüüd parem pilt vast. ja nende sõnadega saame minna edasi teise sessiooni juurde. nii et meil on pisike paneeli osalejate vahetus kõigepealt ja siis tahaksin kutsuda teise paneeli esinejad siia samasse, palun. Thank you once again. Thank you. okei okay,, everybody We.... nii, hästi. me siis jätkame kuulamisega. käimas on teine kuulamise osa ja siin me räägime, kuidas äh, õiguskaitseorganid kasutavad äh, ja avalikud äh, haldusmehhanismid samuti suuri andmeid. nii et avalik avalikud võimuesindajad ja siis suured andmed. kõigepealt annaksin Rivo Reitmanile sõna äh, kes on Eesti eh, Maksuameti eh, asepeadirektor eh, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast ja ta räägib meile suurtest andmetest haldussektoris. Teil on sõna, palun. ja, ja on suur au siin esineda, rääkida, kuidas me siis Eestis kogume makse läbi andmete. Can you change slides? kõigepealt maksu kogumine ja, ja, ja maksu kogumiseks andmete kogumine on toimunud juba aastakümneid. küsimus on olnud, kuidas need andmed kogutakse ja mida nende andmetega tehakse. meie nägemus on, et eh, andmete pealt peaks toimumagi kogu eh, maksuhalduri töö ja seda kahes, eh, kahes võtmes. üks on siis kogumine kuidas andmed jõuavad äh, riigile ja tegelikult, mida nende andmetega peale hakatakse. Äh, kuidas jõuavad need andmed teisisõnu siis äh, ettevõtjateni ja, ja kodanikuna tagasi. ja, ja kui rääkida andmete esitamisest, siis meie nägemusel peab see olema niivõrd lihtne ja mugav, et andmete esitamiseks ei ole vaja näha vaeva ei raamatupidajal, ei ettevõtjal ega ka kodanikul. Need andmed on olemas äh, nendes süsteemides ja, ja, ja andmebaasides, kus äh, kodanikud oma igapäevatoiminguid ja ka ettevõtted seda teevad. ehk siis pangad, raamatupidamistarkvarad, personalitarkvarad ja nii edasi. teisisõnu, me peame aru saama, millised andmed igapäevatoimingutes tegelikult tekivad ja kuidas nende andmete pealt oleks võimalik äh, riigi ülesandeid täita. ja ainult nende andmete pealt, mis on hädavajalikud. Äh, kindlasti riik ja ka maksuhaldur sooviks saada rohkem andmeid kui ette nähtud, et näha ja teada rohkem. aga tegelikult äh, vajadus selleks puudub ja ideaalis äh, andmete kogumine ühest masinast teise peaks toimuma online'is ilma takistusteta ja kogu maksuarvestuse loogika, sealhulgas ka tasumine, äh, peaks toimuma automaatse protsessina, nii et ei koormataks äh, sellega ei kodanikke ega ka ettevõtjaid. Nagu teisisõnu, see raha, mida täna kulutatakse andmete kogumiseks eh, ettevõtjate poolt, võiks jääda ettevõtetesse. hinnangulised summad sellele on eh, märkimisväärsed, oleme arvestanud väikses riigis nagu Eesti, see kulu andmete esitamiseks lihtsalt eh, maksude arvestamise mõttes on üle saja miljoni euro ja see raha võiks jääda investeeringuteks ettevõttesse endasse ettevõtted ei peaks muretsema ega ka kodanikud, kuidas makse arvestatakse, kuidas eh, esitatakse deklaratsioone, ei peaks muretsema, et midagi unustatakse ära, ei maksekohustus ega deklaratsioonikohustus, need süsteemid eh, toimivad automaatselt ja nad peakski automaatselt toimima. Eesti sellel teel juba töötab, oleme algust teinud ja kaks tuhat kaheksateist eh, on see automaatne ja nendele, kes seda vabatahtlikult tahavad ja kooskõlas andmekaitsereeglitega, ehk et ei kogutaks andmeid liiga palju ei hoitaks andmeid ühes kohas koos, äh, ei tekitata superandmebaasi, vaid äh, kasutatakse ainult neid andmeühendeid, mida on tegelikult vaja, et kogu maksuarvestus pidada. ja näide sellest, kuidas oleks võimalik äh, viia kogu maksu maksmise loogika andmepõhiseks ja sinna, kus tegelikult toimub mingisugune tehing, on näide koostöö pankadega, ehk kui ma ettevõtjana teen pangas ülekanne palkade maksmiseks, siis juba sellel hetkel toimub andmevahetus äh, Maksuameti andmebaasiga ja arvestatakse välja vajalik maksusumma ja on võimalik samal hetkel ka maks ära maksta. ja sel-, ja sellega kogu protsess ka lõpeb. ei ole vaja deklaratsioone esitada, ei ole vaja aruandlust, ei, ei midagi muud. kogu, äh, kogu äh, halduskoormus piirneb sellega, et tehakse maksuülekanne või palgaülekanne. nüüd palju olulisem sellest, kuidas andmed äh, äh, kogutakse, on see, mida andmetega tehakse. Need andmed, mida me kogume, ei kuulu riigile, need andmed koguvad, äh, või need andmed kuuluvad nendele kodanikudele, nendele ettevõtjatele, kelle käest me need andmed saame. ja see tähendab, et andmed esitataks, tuleb need väärtustada ja need tagasi anda ja küsimus on, kuidas need andmed anda tagasi nende esitajatele, ettevõtetele, kodanikudele. meie nägemus sellest on, on tuua nende andmete pealt personaalne statistika, et ka näeksid, millist kasu ma võiksin nendest andmetest saada, ma näen, mis minu ümber toimub, kui kõrged näiteks on palgad minu maakonnas, kus ma töötan, kui ma tahan töökohta vahetada, kui palju siin on minu haridusele vastavaid ettevõtteid, kuhu ma saaksin tööle minna. kogu see info on tegelikult ju riigil olemas, maksuhalduril olemas ja seda tuleks ka tagasi peegeldada, et, et inimene saaks aru, miks tema andmeid esitab. ettevõtte puhul samamoodi, kuidas on majanduskeskkond minu ümber, mis siin toimub, kui suured on siin palgad, kui suured on siin käibed, kas ma olen konkurentsis teistega või pean ma edasi arendama ja selliseid otsuseid saad sa teha, kui sul on info, mis on online'is ja tehtud äh, äh, massandmete pealt. nüüd üks oluline komponent on äh, riskide juhtimine. ka täna kõik Euroopa riikide maksuametid teevad igapäevaselt riskianalüüse, kasutades väga võimsaid vahendeid selleks, et välja selekteerida, kes tegeleb maksupettusega, kes ei tegele see info hoitakse majas, seda infot ei anta välja, seda infot äh, antakse ettevõtjale ainult siis, kui alustatakse maksumenetlust. meie nägemusel see info kuulub samuti ettevõtjale juba sellest hetkest, kui see risk äh, arvutatakse. ja meie liigume sellel teel, et me hakkame seda infot äh, peegeldama tagasi ettevõtjatele, et nad näeksid no, igapäevaselt, kuidas riik, mis riik nendest arvab, millised on nende riskid ja ka juhendid, mida nad saaksid teha, et äh, oma maksuriski äh, paremaks siis teha või vähendada. ja selle suurem eelis, äh, mida me juurde tahame teha, can change the slide please, on, on, on, on teha see, mm, see, see teenus selliselt, et ettevõte saaks seda maksuriski ja oma statistikat ka jagada, jagada ettevõtete vahel, panna seda kas või kodulehele näidata, et ma olen usaldusväärne, minul ei ole maksuriske, minuga tuleks tehinguid teha. teisisõnu, maksujärelevalve me viime Maksuametist välja. sellega hakkavad tegelema ettevõtted ise. ehk kui neil on vaja teada, kas partner on usaldusväärne, ei pea nad küsima seda riigi käest, vaid nad võivad sedasama pilti küsida ettevõtte enda käest ja kui nad ei taha jagada, siis järelikult ei ole mõistlik nendega tehinguid teha meie huvi oleks, et selline riskiinfo, selline statistiline info, selline jagamise teenus oleks üle-euroopaline, mitte ainult Eestis. ehk et ettevõtted Eestist, Hollandist, kus iganes üksteisega kokku puutuvad, neil oleks alusandmed ja, ja tekiks usaldus üksteisele näidata sarnast pilti, et tehe, tehinguid edasi teha. ja seal ei ole midagi keerulist, seda kõike üles ehitada. ja, ja kõik see on enda, ettevõtte enda juhtida Need ei ole avalikud äh, infod, neid ei jagata avalikult äh, ameti poolt ega riigi poolt, vaid selle jagamise saab teha ettevõte ise. aitäh! That's all. ja meil, meie jah, meie tööks saab olla ainult siis ettevõtete nõustamine ja toetamine, mitte nende järelevalve. aitäh! Thank you very much suur tänu teile ja nüüd läheme teise kõneleja juurde, Raul Savimaa, eh, kes on eh, Eesti eh, piirivalv-, Politsei- ja Piirivalveametist ning tema räägib suurte andmete kasutamisest õiguskaitseorganites Eestis ja teil on kümme minutit. Thank you. Thank you uh.... suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad kirjeldan teile seda, kuidas suurandmeid kasutatakse õiguskaitses Eesti politsei ning piirivalveametis. kasutaksin nüüd ka tõlketeenust ning räägiksin edasi eesti keeles oma ja räägiks, esitaksin ettekande eesti keeles. meie hinnangul annavad suurandmed politseile eh, rohkem võimalusi aga eh, tegelikult reeglite piirid on samad ehk me käsitleme suurandmeid sarnastena teiste andmetega mis on meie käsutusse antud meie eesmärkide täitmiseks eh, eesti politsei ja piirivalveamet on eh, korrakaitseasutus siseministeeriumi haldusalas aga eesti seaduste järgi menetlust juhib prokurör ja prokuratuur on tegelikult Justiitsministeeriumi haldusalas, nii et eh, ka menetluse raames andmete kasutamine on tegelikult, eh, saab olla ainult kooskõlas prokuratuuriga, eh, mis tähendab seda, et politsei andmete kasutamise üle on tegelikult juba Justiitsministeeriumi haldusala järelevalve iga menetluse käigus ja üldjuhul ei ole võimalik teha jälitustegevust ilma kriminaalmenetluseta. selleks on seadusest tulenevad erandid, ähm, aga, aga peamiselt on kogu andmete kogumine, andmete töötlemine politseis väga täpselt äh, reguleeritud. Ähm, next slide, please. siiski, me kasutame andmeid, mida me tohime seaduse alusel kasutada, äh, lisaks konkreetsetele menetlustele ka kuritegevuse olukorra õiguskorra analüüsiks ja teatud mõttes ka ennustamiseks. Äh, meil on äh, analüüsi ja andmelaosüsteem ALIS näiteks politseis, äh, mis, kuhu me kogume siis statistilised andmed politsei kasutuses olevatest andmekogudest. ja selle eesmärk on näiteks siis hinnata, milline on õiguskord teatud kindlates piirkondades kuidas on näiteks äh, kuritegevuse tase ühes või teises kohalikus omavalitsuses või piirkonnas, aga ka näiteks ennustada, äh, kus võiks olla vaja politseiressursi ümberpaigutamist või, ähm, või siis et, nagu ennetada potentsiaalselt teatud tüüpi kuritegevust, näiteks avaliku korra rikkumisi ähm, me peame siinjuures oluliseks kahte asja loomulikult selline ennustamine ja ressursside paigutamine on anonüümsete andmete põhjal ehk me kasutame oma töös selleks anonüümiseeritud andmeid ja teine on see et meil on oluline andmekvaliteet ehk me oleme loonud ka andmekvaliteedisüsteemi et need andmed mille põhjal me oma otsuseid teeme oleksid võimalikult usaldusväärsed ka politsei sees Äh, võib juhtuda aeg-ajalt vigu, mitte isikuandmetega küll, aga, aga ütleme muude vastavalt õiguse rikkumise iseloomustavate parameetritega ja, ja selle parandamiseks ja, ja korrigeerimiseks on siis olemas sobiv äh, süsteem. Next slide, please. me kasutame suurandmeid näiteks äh, meie enda politseisõidukite tegevuse analüüsil. aastast kaks tuhat neli on meil umbes viiesajas politseisõidukis patrullisõidukis olemas gps süsteem ja me logime tegelikult politseisõidukite asukohti ähm, ja ja ka kiirusi ja selle põhjal on meil võimalik jälgida kus on need sõidukid olnud kas näiteks viimase aasta jooksul millised piirkonnad on olnud paremini kaetud kas liiklusjärelevalvega või patrull tegevusega millised piirkonnad on jäänud vähem kaetuks kui see süsteem algselt loodi oli ka politseiametnike seas neid kes kartsid et võibolla neid hakatakse nagu nende oma ülemuste poolt liiga jälgima aga aga selleks on ka politsei sees reeglid et nende andmete jah nende järgi on võimalik teha tege- teenistuslikku järelevalvet küll aga peamine eesmärk on pigem ikkagi politseiteenuse kvaliteedi analüüs planeerimine ja selle läbi parendamine ja, ja selle e-politseisüsteemi raames, mille raames on ka siis patrullsõidukid varustatud äh, äh, politsei arvutitega, millega nad saavad kontrollida näiteks äh, kas siis liikluserikkujate või muid andmeid, äh, sel juhul me oleme taganud andmekaitse nii, et neid isikuandmeid ei hoita politsei arvutis, vaid tehakse alati usaldusväärne päring keskserverisse, ehk minimeerida ka sellist äh, juhuslikku potentsiaalset andmekadu Next slide, please. teine koht, kus me kasutame anonüümseid äh, suurandmeid, on näiteks meie hea koostöö Tartu Ülikooliga ja äh, firmaga Positium äh,, kellelt me saame anonüümseid äh, mobiiltelefonide äh, andmeid. see tähendab, et firmal on äh, kokkulepe Eesti telekomi operaatoritega, kelle heaks nad töötlevad andmeid aga nad saavad välja anda lepingu alusel anonüümiseeritud andmeid me ei tea kes millal kus piirkonnas on olnud aga me näiteks teame konkreetse näite varal et äh, see on aastast 2012 küll see näide et aastal 2012 oli juuli augustikuus äh, mobiilikasutajate arv haapsalu linnas väike linn lääne eestis äh, oluliselt suurem ja kui me võrdleme nüüd teades, et palju on kogukasutajaid teatud päevadel olnud, palju on olnud külalisi, kes peamiselt ei ela seal linnas, palju on olnud äh, välismaalt külalisi, palju on olnud läbisõitjaid, äh, me saame neid kõrvutada üritustega, mis toimusid nendel päevadel ja me saame tänu sellele näiteks hinnata järgmiste suurürituste toimumisel, äh, milliseid politseijõudusid on vaja paigutada selleks, et avada paremini avalikku korda ehk me kasutame seda tüüpi suurandmeid me ei näe kes on need inimesed kes seal olnud on äh, meile antakse lihtsalt äh, andmed nendesamade kategooriate põhjal et et kohalik elanik külaline ja kõik muu ja ja see andmekaitse sealtpoolt on tagatud siis seda andmeid töötleva telekomi firma või tema partneri poolt äh, me oleme huvitatud suurandmete kasutamisest samamoodi me oleme huvitatud Eestis käivitatud infotehnoloogilise mobiilsusobservatooriumi projektist, millega me teame, et püüakse, püütakse luua äh, tehniline infrastruktuur äh, taoliste mobiilsete suurandmete, anonüümiseeritud andmete edastamiseks äh, erinevatele huvigruppidele, ülikoolidele, teadus- ja arendusasutustele ja ka riigiasutustele, aga jälle, et me arvestame sellega, et need on tegelikult siis anonüümiseeritud suurandmed, mis aitaksid parandada siis politsei tegevust Eestis. Next slide, please. ja omalt poolt oleme me siis äh, äh, käivitanud projekti, kus me soovime politsei käes olevaid andmeid äh, õiguserikkumiste kohta, kuritegevuse kohta, turvalisuse kohta pakkuda tegelikult väljapoole avaandmete näol. ehk see on siis äh, võimalused, et äh, jälle anonüümiseeritud politsei käes olevad andmed õiguse rikkumistest oleks kas masinloetaval kujul saadavad, saadaval politsei kodulehel või muus juurdepääsetavas veebilehel ja edaspidi siis ka automaatselt äh, graafilise illustratsioonina. järgmine Next slide, please. Äh, kus siis on võimalik täpsemalt uurida? Äh, igal soovijal juba endal teha vastavaid statistilisi analüüse. Äh, kokkuvõttes, rääkides nendest võimalustest, tahan ma jõuda selleni, et meil on paigas riigis seadused, Eestis on olemas isikuandmete kaitse seadus ja avaliku teabe seadus mida politsei järgib äh, meil on olemas hea koostöö meie andmekaitse inspektsiooniga ja meil on olemas äh, ametnik politsei piirivalveametis kes on siis nii-öelda andmekaitse vastutav isik kes kontrollib ka sisemiselt äh, an- erinevate andmekaitsenõuete täitmist meil on e õppekursused kõigile ametnikele nii politseiametnikele kui teenistujatele Äh, veendumaks, et nad teavad, kuidas andmekaitsereegleid tuleks täita. meil on olemas ka sisekontrolliüksus, kes tegelikult kontrollib ja menetleb äh, võimalikke politseipoolseid rikkumisi ja neid juhtumeid on ka olnud, kus politseinikud on ebaausalt andmeid vaadanud ja neid juhtumeid on viidud ka kohtusse. ja, ja lisaks sellele on meil siis äh, Siseministeeriumi haldusalas infotehnoloogia arenduskeskus, kes siis haldab andmete tehnilist kaitset. Next slide, please. et kokkuvõttes tänan teid tähelepanu eest ja tahan öelda, et jah, me teame, mis on suurandmed, aga me kaitseme neid samamoodi, nii nagu me kaitseme tegelikult kõiki andmeid. aitäh! Thank you. Thank you very much for this uh.... suur tänu selle ettekande eest. ja nüüd läheme edasi äh, viimase kõneleja juurde, kes on äh, proua Frederike Kaldoiner. töötab ta Privacy Internationali jaoks, tegemist on vabakonna organisatsiooniga ja ta suurtest andmetest ja õiguskaitseorganitest räägib samuti. Thank you very much for the invitation to speak here. aitäh, äh, ma teeksin nüüd ka enda poolt siis ettekanne. ma töötan Privacy International, meie oleme heategevusorgan, kes asub Londonis ja me teeme teadusuuringuid, samuti eh, pöördume kohtusse ettevõtete vastu, kes rikuvad põhiõigusi. praegu on väga raske elada oma elu niimoodi, et sellega ei kaasneks suure hulga andmete tekkimine aga kui me mõtleme andmetele, siis me mõtleme andmetele, mida me aktiivselt loome, äh, olgu need äh, krediitkaardid, mida me kasutame, kui me kohvi ostame või arved, mis meile saadetakse. aga äh, igasugused äh, seadmed tänapäeval tungivad meie kodudesse, meie kehadesse, kõikjale ja selles kontekstis on äärmiselt oluline rõhutada, et suurandmed tähendavad alati vähemalt kahte asja see tähendab nii müüti kui ka tehnoloogilist nähtust. võime e, koguda, tekitada ja salvestada tohutut hulka andmeid, mida võib e, üha keerukamate meetoditega analüüsida e, inimesed arvavad ka, et suured andmed võimaldavad nende ellu pilgu heitmist, mis varem ei olnud võimalik ja teha seda üsna täpselt ja objektiivselt. see müüt Äh, kehtib tavaliselt siis, kui suurandmetest räägitakse sotsiaalses äh, kontekstis, ma ei pea silmas suurandmeid ja kliimaalaseid uuringuid näiteks. Äh, müüdi ja tehnoloogia vastastikune toime to loobki pinnase põhiõiguste küsimusteks ma kasutan seda slaidi tihtipeale, kui ma selgitan oma üliõpilastele, mida suurandmed tähendavad. siin te näete siis Stasi arhiivi ja äh, Äh, NSA arhi arhiive, kui suu-, kui suured need oma mahult olid. ma äh, illustreeriksin seda müüdi ja tehnoloogia vastastikust mõju järgmise näitega. möödunud nädalal ilmus äh, artik-, artikkel äh, sihi, sihipärasest valimisreklaamist USA-s. siin artiklis on öeldud, et üks online turustusfirma äh, lihtsalt äh, aitas Trumpil võita, võltsides USA valimistulemusi Nad kasutavad inimeste profiile ja demograafilisi profiile selleks, et e, inimeste eelistusi e, välja selgitada ja nad andsid Trumpile neljakümne miljoni inimese profiilid ja kampaania käi-, e, käigus kasutati neid profiile kõige põnevam selle asja juures on see, et see näitab, kuidas müüt ja reaalsus teineteist mõjutavad. Äh, on vale, et lihtsalt üks äh, online turustusfirma või et suurandmed saavad kuidagi mõjutada USA valimisi. Äh, kõik kandidaadid kasutavad selliseid isikustatud või konkreetsele sihtrühmale suunatud kampaaniaid, aga ei ole mingeid tõendeid, et selline kampaania tegelikult toimib Äh, samas äh, on see näide äh, sellest, kuidas suured, suurandmed saavad mõjutada põhiõigusi. äärmiselt tundlik info me võime teha, sest väga tundlikke järeldusi võib saada igaühele kättesaadavate igapäevaste andmete kohta, aga tegemist on andmetega, mida inimesed võib-olla ei ole alati teadlikult andnud. inimesed võib-olla ei ole üleüldse teadlikud, et sellist tundlikud infot äh, võib nende kohta järeldada. tegemist on jõhkra eraelu puutumatuse rikkumisega ja äh, erisuse kaotamisega isikustatud ja mitteisikustatud andmete vahel sellelt slaidilt on võimalik näha ka seda, et need ennustused ja mõjude, mõjutused on erapoolikud või ebatäpsed ja sellel on väga oluline mõju ähm, põhiõigustele, see võib viia diskrimineerimiseni, kui selliseid äh, profiile kasutatakse näiteks inimeste laenuvõimekuse äh, üle otsustamiseks äh, või nende kriminaalse käitumise üle otsustamiseks ja USA-s selliseid lähenemisi praegu kasutatakse ja öö, äh, olukord on eriti murettekitav, sest et puudub läbipaistvus, kuidas neid analüüse läbi viiakse ja tarbijad tihtipeale ei teagi, et nende kohta mingeid profiile koostatakse või neid kuidagi liigitatakse ja see äh, teadmatus äh, teeb isiku äh, andmete kaitse mõttetuks, sest et kui ma ei tea, et seda tehakse, siis kuidas ma saan üldse uurida, kuidas seda tehakse. ja veel üks oluline asi, meie oma organisatsioonis ütleme, et teadmine on jõud, aga jõud võib inimest rikkuda. ja me teame, et kõik andmetel rajanevad internetiettevõtted jagavad andmeid omavahel, samuti jagavad andmeid omavahel meie oma kodumaised ja välismaised luureasutused. nii et, et äh, meie eraelu puutumatust rikutakse pidevalt ja ma arvan, et mitte ühelgi äh, ametkonnal, asutusel või organisatsioonil ei tohiks olla nii palju äh, õig-, õigusi või võimu kodanike üle Äh, näiteks äh, arvestades seda konteksti, millega seisavad silmitsi praegu ebaseaduslikud sisserändajad USA-s, on see tõsine probleem. ja veel üks äh, näide, mis on väga palju tähelepanu pööranud, sotsiaalmeediast pärit andmed. me, tegemist on siin profiilidega, mis koostati Facebooki likeide põhjal ja nende põhjal on juba teinud teaduslikke uuringuid, need mõjutavad äh, on äh, uuritud inimeste liikumist ruumis ja nõnda edasi. ja kõik sellised andmed näiteks võivad mõjutada ka õiguskaitset, korrakaitset, äh, biomeetrilisi andmeid, geneetilisi andmeid võidakse kasutada näiteks inimeste riski hindamisel, võidakse jälgida inimeste sotsiaalmeediakanaleid ja nõnda edasi. ja kõik Need meetodid on viimasel ajal sattunud rünnaku alla just nimelt nendel põhjustel, millele ma olen viidanud. tegemist on eraelu puutumatuse ris-, rikkumisega, diskrimineerimisega, läbipaistmatu tarkvara kasutamisega ja võimude tasakaalutusega korrakaitseorganid tihtipeale Ühendkuningriigis kasutavad sotsiaalmeedia andmeid tihtipeale äh, kasutatakse eratarkvara, mis on äh, mõeldud erasfääris kasutamiseks. ja tahaksin juhtida tähelepanu veel sellele, et äh, näiteks etteennustava politseitöö käigus on, sellest nähtusest üleüldse on väga raske rääkida. metodoloogia on väga erinev, on Äh, kuritegude põhine ennustamine, isikute põhine ennustamine ja nõnda edasi ja need äh, metodoloogiliselt saavad need süsteemid kasutada väga paljusid andmeid, valitsuse andmeid, politsei enda andmeid, äh, äriandmeid ja nõnda edasi ja samuti võidakse kasutada nende andmete töötlemiseks väga palju erinevaid meetodeid, statistikat ja nõnda edasi ja äh, Äh, mina räägin nendest juhtumitest, kus õigusi on tõesti rikutud. Äh, äh, näiteks Californias kasutatakse tarkvara Beware, kui politseinikud saavad kutse, siis nad kasutavad seda programmi, saavad infot siis igasugustest üleriigilistest kuritegevuse andmebaasidest ja niimoodi arvutavad selle põhjal välja kahtlusaluse ohutaseme kõneleja vabandab ja ütleb, et ta üritab rääkida aeglasemalt. järgmine slaid, palun. jällegi on äärmiselt oluline vas-, vahet teha müüdi ja reaalsuse vahel. me e, kaldume liigselt usaldama neid e, ennustusi, mida suurandmete põhjal tehakse. näiteks ennetava poli-, politseitöö puhul on äh, Äh, viidatud, et äh, ekslikult arvatakse, et matemaatika ja arvutid suudavad kuidagi kuritegevust vähendada. järgmine slaid, palun. ja lõpetuseks tahaksin mainida äh, mõningaid asju, mis, mõningaid probleeme, mis meil on. kõigepealt äh, Eh, ohtude hindamine, mis on inimestega seotud, kas inimene võib näiteks eh, söö, eh, kuriteo sooritada või ei, kõik need tehnikad on väga vastuolulised ja seotud inimese eraelu puutumatuse rikkumisega ja veel üks asi, mis meile muret teeb, on avalikult juurdepääsevate andmete kasutamine selleks, et teha järeldusi, mis tungivad sügavale inimeste eraelu puutumatuse väga igapäevaseid äh, avalikult juurdepääsevaid andmeid võidakse kasutada selleks, et inimesest äh, profiil luua ja ähm, äh, korrakaitseorganid niimoodi saavad kontrollida näiteks rahvaliikumist, protestimeeleavalduste toimumist ja nõnda edasi. ja meile teeb muret ka see, ei ole sellise asju nagu täielikud andmed või erapooletud andmed. iga äh, analüüs, äh, olgu siis politsei andmetega analüüs või avalike andmete analüüs, see on alati teatud määral erapoolik. ja tahaksin veel kord lisada, et äh, igasugused etteennustavad politseitöövahendid on kellelegi kuuluv tarkvara, kuuluvad eraettevõtetele, nende koostamise metodoloogiat ei ole võimalik kindlaks teha. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda seda, et isikuandmete kaitse üldmäärus on suur samm õiges suunas, aga me arvame, et on äh, Äh, veel aspekte, mis vajab äh, täiendavat äh, analüüsimist, näiteks vahe isiku ja mitte, isikustatud ja mitteisikustatud andmete vahel, anonüü-, anonüümsete andmete kaitse, samuti vahe tegemine andmete kogumise ja andmete tekitamise vahel. aitäh! aitäh selle ettekande eest ja nüüd annan sõna saadikutele, kes seda soovivad. ja kõigepealt jällegi raportöör ja siis ka mõned teised saadikud, kes soovivad. Anna Komes, palun. aitäh. aitäh meie tänastele esinejatele, kõigepealt meie Eesti sõpradele. Teie Äh, ettekanded olid tõesti väga huvitavad, te rääkisite sellest, kuidas suurandmeid kasutatakse ja näib, et heade tulemustega, aga nendega käiakse ka väga ettevaatlikult ümber. ma saan aru, et maksustamise vallas teie tegevus äh, tugineb inimese nõusolekule, teadlikule nõusolekule seda võiks näiteks kasutada ka äh, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise äh, vastu. tahaksin küsida, ma saan aru, et teil on piiratud juurdepääs äh, erinevatele partneritele Äh, te ütlesite, et te tahate kasutada ainult sellist infot, mida on vaja või võite kasutada ainult sellist infot, mida on vaja. aga kui palju te seda infot jagate näiteks teiste korrakaitseasutustega, õiguskaitseasutusega, kas te üldse võite seda jagada? Äh, äh, te ütlete, et te võite andmeid kasutada, kui see on mingiks ots-, otstarbeks vaja, näiteks kui te tahate võidelda äh, terrori-, terrorismiga, siis ilmselt see künnis, mis on vajalik või mis on lubatud, on ju kõrgem, et kuidas see asi praktikas välja näeb. ja samuti äh, proua Kalthoiner proua Gomes üritab välja hääldada nime Te ütlesite, et üheks suureks ohuks kõigi eh, nende süsteemide juures on see, et tarkvara on välja töötatud eraettevõtete poolt eh, ja ei ole võimalik eh, kontrollida, millis-, millistel alustel see tarkvara täpselt töötab härra Savimaa, teie ütlesite, et te teete koostööd ülikooliga, Tartu Ülikooliga nii et, et te võiksite tõesti äh, hoolitseda siis selle eest, et te kasutate tõesti õiget metodoloogiat ja et te tõesti pöörate tähelepanu andmekaitsele, kas see asi on tegelikkuses ka niimoodi? ja andmete, erinevatest allikatest pärit andmete kokkupanemine milliseid konkreetseid probleeme te siin näete? ja me elame eh, ajastul, kus sellised asjad lihtsalt juhtuvad, meil ei ole valikut, me ei saa lihtsalt eh, toimuvat ignoreerida. me lihtsalt eh, peame asju reguleerima, me ei saa muuta inimeste käitumist me peame lihtsalt inimesi teavitama, et nad mõjust teadlikud oleksid, aga mil määral saavad äh, otsuste langetajad äh, riiklikul tasandil äh, tugineda oma otsustes sellistele vahenditele? jah väga palju on siin igasuguseid eelarvamusi, diskrimineerimise ohtu, ja veel üks küsimus. mulle näib, et me oleme väga mures selle pärast, mis toimub Euroopas, me vaatame, kuidas saaks isikuandmete üldmäärust ellu rakendada, me tunneme muret USA eh, reeglite pärast, aga aga kuidas on lugu Hiinaga, mille kohalolek on ju ka väga tuntav? mina ei näe, et keegi meie valitsustes tunteks, tunneks muret selle pärast, et eh, Hiina ettevõttega, ettevõttega Huawei näiteks, Hiina jõukus on selle ettevõtte nimi tõlkes, et nendega sõlmitakse eh, kokkuleppeid Nad ütlesid meile, et neil on selline reegel, et Hiina võimud lihtsalt sunnivad neid eh, Hiinas salvestama kõiki andmeid, mis nad saavad kas see kellelegi muret valmistab? aitäh! aitäh! proua Veržea ja siis Marju Lauristin, palun. aitäh, aitäh e, meie tänastele esinejatele. ma leian, et teie poolt toodud näited on väga huvitavad Ehm, kui lubate, teeksin teile ühe väikese etteheite. Te rääkisite meile väga palju edusammudest, ma räägin eelkõige Eesti esindajatega. Te rääkisite väga palju selle süsteemi eelistest ehm, Te rääkisite, et kõik sõltub eh, inimeste heast tahtest ja läbipaistvusest. jah, eh, sellest kõigest võib aru saada. Te ütlesite, et, et jah, ohtu, ohte ka on, aga te ei selgitanud täpselt, milles need ohud seisnevad. selle kohta eh, tahaksingi rohkem teada saada. mulle tundub, et Euroopa Liidus meil on suured kultuurilised erinevused selles valdkonnas Eh, seda, mida me saame teha Eestis, aga võib-olla niisama lihtsalt või samadel tingimustel eh, ei saa seda teha eh, teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. mina olen pärit Prantsusmaalt ja meil on igasuguste e-tehnoloogiate suhtes üsna suur umbusk ja tihtipeale on see ka põhjendatud, nii et, et ma ei tea, kas meil Prantsusmaal on asju ka nässu läinud. nii et, et ma arvan, et te peaksite meid natukene rahustama. ja mida te oma kogemuse põhjal eh, asjast arvate, mulle tundub, et, eh, et eh, riskidest äh, oleks äh, vaja natuke rohkem rääkida, et seal on vastuolu eeliste ja riskide vahel ja te, äh, teie rääkisite väga paljudest riskidest, äh, proua Kaldhoiner, aga te ei pakkunud välja äh, viise, kuidas nendest riskidest üle saada. Äh, te ütlesite, et direktiiv tuleks natukene täiendada, nii et, et ma tahaksin, et te rääkis, räägiksite, mida seadusandjad teie arvates peaksid tegema kas te suudaksite välja pakkuda ka mingeid lahendusi Äh, mis töö, mida, mida me peaksime edasi selles valdkonnas tegema? ja proua Lauristin. Thank you very much uh,. I, I want to. suur tänu. ma tahaksin suurandmete kasutamist täpsustada just maksundusvaldkonnas äh, väga huvitav on see sellepärast, et mina ise olen takse komisjonis äh, just maksutest kõrvalehoidmise uurimisega tegeleme ja mind huvitab just käibemaksu küsimus. sellepärast muidugi, et äh, tulumaksu küsimuses on asi palju lihtsam. me oleme käibemaksu äh, küsimustes väga palju kuulnud seda, et käibemaksu küsimused on niivõrd keerulised, et me ei saa kasutada siin väga tähtsaid ja olulisi erisusi käibemaksus äh, erinevatele toodetele, erinevatele valdkondadele, sellepärast et seda kõike on väga keeruline kokku arvutada. kas käibemaksu küsimuses saate meid natukene edasi valgustada? ja siis äh, politsei esindaja ütles ja kena oli seda kuulda, et äh, avatud andmetega teete te tööd, et inimesed saavad ise andmeid vaadata ja uurida, mida Maksuamet, kuidas siia puutub. mina olen sotsiaalteadlane ja mind huvitab see suurandmete analüüs ja äh, asi, mis on üleüldisel tasandil, mitte isiku tasandil, siis maksuandmed. mõningad äh, poliitikud isegi saavad äh, ligipääsu nendele andmetele, näiteks rahandusminister, aga majandusteadlane, kes ülikooli jaoks töötab, ei saa nendele andmetele ligipääsu nii et me läheme avatud äh, ligipääsu äh, ja äh, avatud andmete juurde. aga kuidas see võimalik on, kui meil on majanduskäitumise kohta niivõrd palju andmeid, et kas on võimalik need avalikustada? suur tänu, ütleb esimees, mina ise ka tahaksin lõpetuseks siin võib-olla üht koma teist küsida ja märkusi teha ja siis annangi sõnajärje panelistidele tagasi ma kuulsin ja nägin siin äh, erisusi selles, mida äh, härra Savimaa äh, esitas, töö, mis baseerub suurtele andmetele ning samuti Frederike Kalthoineri võimalused töös, mida kasutatakse näiteks USA-s politseiorganite vahel, kui suuri andmeid kasutatakse kui ma olen asjast õigesti aru saanud, siis härra Savimaa, teie töötate peamiselt oma siseandmetega, oma politseiautode äh, andmetega ning anonüümiseeritud infoga. samal ajal, kui need järgmised näited on isikuandmetel baseeruvate teatud kahtlusaluste puhul, siis järgmise ettekande puhul. ma näen ka, et siin on võimalus äh, minna liikuda teatud suunas, mis võib olla õige suund, ütleb kõneleja. ehk on võimalus, et mõlemad äh, saate valgustada, kas nende kahe lähenemise vahel on äh, mingisugused ühtsused. ja siis võib-olla see abstraktsem näide võib-olla näitab Äh, mingisugust osa äh, ka nende võimaluste piiratusest. võib olla näiteks suurandmete algoritm, mis teatud kogutud andmete baasil, ükskõik mis allikast neid kogutakse, jõuab järeldusele, et inimesed, kes on punapead, on tõenäolisemalt kurjategijad kui äh, teised. või on näiteks rohkem tõenäolisemalt maksupettuste eh, sooritajad, eh, punapead siis või midagi taolist. võib-olla on mõningaid selliseid iseloomustajaid, mis algoritmi kohaselt võiksid eh, muutuda indikaatoriks teatud käitumise jaoks. kuigi nad indikaatorina ilmselgelt ei ole mingisuguse kurja, kuriteoga või, või muu ebaseadusliku käitumisega seotud nii et kas te arvate, et siin on võib-olla mingisugune hetk, kui sellised järeldused, kuigi andmebaasides nad võivad olla tõesed, et neid ei võeta mingil hetkel ka tõsiselt jõuorganite poolt tõsiselt ja uurimistegevuses ei kasutataks. et kui, kuhu me tõmbame selle joone, et me ei taha ju diskrimineerida kedagi juuksevärvi põhjal ja võib-olla tõesti, et need andmed viitavad millelegi, aga kusagil see piir ju on kas on juba äh, mõtteid selle kohta, et kus kohas see piir võiks, võiks tõmmata? nii et äh, nende sõnadega annaksingi teile sõnajärje üle. võib-olla neli-viis minutit on teil vastamiseks äh, siis aega. ja alustame siis kohe härra Raitmanist. jah, suur tänu, püüan kõigile küsimustele vastata samas järjekorras. esiteks siis info jagamise kohta erinevate äh, ametite vahel riigis, jah, teeme ka seda, aga see on väga piiratud ja see on äh, väga tähtis. me peame äh, muidugi vaatama, milliseid info, milliseid andmeid me kogume ja me peame teadma ka, mikspärast ja millisel eesmärgil vajab teine amet või institutsioon neid andmeid. see ei ole võib-olla kui see ei ole seaduses sätestatud, siis nad seda infot ei saa. ja see ongi väga tähtis. Eestis on seadus, mis äh, tähendab seda, et kui te olete juba ühed andmed saatnud riigi esindajale, siis te, teilt seda, neid andmeid uuesti ei pärita. aga loomulikult äh, on teil õigus äh, ka andmeid, äh, andmepäringut teostada ja ametitelt saada neid andmeid. aga piirangud on olemas ja see on väga tähtis. ja riigiasutused koguvad vajalikku informatsiooni ja hoiavad neid. loomulikult on see andmebaas suur, aga need andmekategooriad on eristatud ja riigil poolt ei saa sisse logida niimoodi, et te kõike näete korraga, see on võimatu. siis äh, kultuurierisused ja äh, loomulikult usaldusküsimused, jah. Äh, siin on loomulikult erisused erinevates riikides, aga see ongi riigi roll. riigi roll on luua usaldust äh, et äh, mida iganes me kogume, inimesed peavad meid usaldama ja me peame näitama ka, et me suudame seda õiguslikult ja tehniliselt ükskõik millisel moel kaitsta. loomulikult tundub, et Eestis on kõik väga lihtne, sellepärast et inimesed üldiselt usaldavad meid, nad äh, usaldavad elektroonilist keskkonda, nad ei ole kartlikud selle suhtes aga meie peame igapäevases elus äh, siiski näitama iga äh, päevaselt, et te võite usaldada oma andmeid meile ja et see kusagile ei leki. kuidas me seda teeme? Äh, on era-, eristatud andmebaasid, me ei, kõike hõlmavat andmebaasi ei kasuta ja andmed ei leki. käibemaksu küsimus, jah, see on tegelikult väga raske, sellepärast et see on kõige liht-, lihtsam maks, millega maksupettusi ellu viia. aga mida me oleme näinud? seda, et äh, käe, keerukate määruste taga on väikeseid äh, infoallikaid, mis on juba raamatupidamise äh, tarkvaras olemas, kõik on kirjas, mida ostetakse, mida müüakse ja nii edasi. ning need andmed Äh, on juba äh, algoritmi loomise äh, alguseks. meil ei ole vaja täpselt teada, milliseid tooteid või teenuseid te olete täpselt müünud ja edastanud, aga me saame selle algoritmile e-, sisse sööta ja saame täpselt teada, milline on maksu arvutus ja väljastab siis tulemuse. ja sellisel moel on asjad palju kergemad ja kui me õigusandlust muudame, siis raamatupidamise tarkvara tootvad ettevõtted ei pea tegelikult midagi muutma, sellepärast et meil on algoritm olemas, saadame selle neile ja arvutatakse need andmed uuesti üle uute seaduste järgi. niimoodi töötab see igapäevaselt ja siis kuidas maksudest kõrvalehoidmist vähendada? kui meie anname neile info, siis eh, kus on see risk, millist partnerlust vältida ning kuidas vältida neid ettevõtteid, kes tegelevad maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettusega? siis ilmselt tulevikus eh, need hirmud kaovad sest ettevõtete poolelt oleme me kuulnud seda, et äh, selliste kahtlaste ettevõtetega keegi äri ajada ei taha, kes maksudest kõrvale hiilivad. sellepärast, et täna äh, tegelevad nad maksupettusega, ei maksa nad riigile, aga ja homme ei maksa nad ka sulle. nii et äh, riskid on olemas ja kui teised ettevõtted näevad riski, siis nad lõpetavad selle koostöö lihtsalt ära oma partneritega. ja loodetavasti see muudab asju paremuse poole ja viimane küsimus on rohkem küll äh, politseiameti äh, esindajale ja mitte äh, Maksuametile, aga tulevikus võib-olla on tõesti selliseid algorütme, mis näitavad, et punapead maksavad vähem makse kui teised kodanikud, täna me igatahes neid ei kasuta ja loodetavasti tulevikus me seda ka ei pea kasutama ja suurandmeid selle jaoks äh, selleks, et riskianalüüsi niimoodi ellu viia. sest nagu ma näitasin, kui te hakkate andma äh, tagasisidet selle kohta, milline risk on, siis on väga raske öelda, et kõik ülejäänu on küll korras, aga risk seisneb selles, et teil on punased juuksed. kuidas seda riski siis maandada? värvida ära juuksed. nii et asi muutub totraks suur tänu! Thank you, Mr Savima! Thank you! Äh, suur tänu! mina tahaksin ka äh, vastata küsimustele sellisel äh, moel, nagu nad esitati. jah, me jagame ka teiste õiguskaitseametitega oma informatsiooni. mõningane info jagamine töötab läbi infosüsteemide. ma olen härra Reitmaniga nõus et meie ligipääsuõigused on infosüsteemide funktsioonide põhised, mis tähendab seda, et erinevad ametid saavad erinevatel tasanditelt erinevatest infosüsteemidest andmeid. Logifile kontrollime ka. meil on Tallinna Tehnikaülikooliga väga hea koostöö ja nad pakuvad meile lahendusi suurandmete põhjal logifailide kontrolliks, nemad teevad uurimistööd ja pakuvad lahendusi ning kontroll kui selline, seda viib läbi meie enda kontrolliüksus. ja mõningane andmete vahetus on ka muidugi päringute baasil, aga kogu andmete vahetus on näha, jälg on täpselt näha, mida on taotletud, millised on eesmärgid ja millised on tulemused. ja sealt edasi on meil ka parlamendis eh, Riigikogus erikomisjon, kes eh, seire ja jälgimisküsimustega tegeleb ja mitte järelevalvet ei teostata ainult jõuorganite üle, vaid näiteks ka politsei ja piirivalveameti üle, sellepärast et äh, oluline on ka selgitada, kas on seaduse kohaselt andmeid kogutud ja, ja hoitud ning kas kolmandate isikute privaatsusest peetakse kinni ja kas äh, kuna igal isikul on äh, õigus küsida, äh, teha infopäring, äh, millist infot tema kohta omand-, omatakse ja politseil on kohustus siis need andmed ka sellele konkreetsele andmesubjektile edastada. ja siis andmete agregeerimine erinevatest allikatest, kuivõrd raske see on. peamine raskus on ilmselt tehniline raskus kuidas tagada, et need andmed, mida te kogute, on reaalselt integreeritud et äh, konkreetselt need andmeühikud näitavad, mis on kirjas. sest andmete tähendus võib olla teine. muidugi riskid on, aga see ei saa olla alati automaatne. Äh, väga äh, pikk tee on enne, kui agregeeritakse andmed üldisele tasandile kõikidest erinevatest allikatest. ja ilmselt on seega oht, tuleb seista selle eest, et need andmed, mida me otsustusprotsessis kasutame, on ajakohane, on õige, on kontrollitud. ma olen äh, kindel, et mõningad lahendused võib-olla tõesti, mida saab Eestis rakendada, seda ei saaks rakendada suuremates riikides võib-olla tõesti väiksel riigil on äh, lihtsam ja väiksel politseiorganil viis tuhat äh, inimest, äh, neli tuhat neist politseinikud, seda on lihtsam seirata ja lihtsam ka mm, lahendada probleeme, kui neid tekib jah, enamus juhtudel rääkis minu äh, ettekanne anonüümiseeritud andmetest ja siseandmetest, äh, aga me kasutame ka äh, veebikonstaableid, kes sotsiaalmeediaallikaid uurivad ja analüüsivad ja kontrollivad, kas on näiteks alaealiste vastaseid tegusid, väärtegusid siis edastatakse veebikonstaabli poolt need andmed äh, pädevatele organitele, et äh, alaealiste huvisid ja õigusi kaitsta. no mõningad juhtumid. küsimus kõlas, kas äh, need eraosalised on ohtlikud? meie üldine reegel on selline, et andmelahendused, mis politsei jaoks on välja töötatud, selle algset koodi tuleb kontrollida, sest me ei osta põrsast kotis. muidugi on ka mingisuguseid valmistooteid juba, aga me kas palume eh, teistel sarnastel ametitel olla ettevaatlikumad, seirata ka võrguühendusi, mis, millised andmed täpselt välja lähevad. see ei ole lihtne, aga vahel neid kasutame. ja sellistel juhtudel võime öelda, et äh, eraosalejate nendes, osalejate roll nendes süsteemides ei ole äh, ohtlik äh, Äh, kolleegid Tartu Ülikoolist ei anna meile seda infosüsteemi, vaid nad annavad meile andmed ja meie usaldame neid. loomulikult me ei saa äh, kontrollida neid andmeid äh, lõpuni, aga me usaldame neid, sest sest nende kaubaks on ka nende usaldus. kui me mingitel juhtudel saame teada, et see ei ole usaldusväärne, Eesti on väga väike koht, siis inimesed, keegi neid enam ei usaldaks. nii et me saame kontrollida ka nende andmete puhul, mis meil on, mõtleme alati, et kas seal on statistilised vead äh, või, äh, või on kõik õige. ja viimane küsimus oli algoritm suurte andmete jaoks ja võimalused äh, selle kasutamiseks. ma arvan, et äh, suurandmete algorütmis on täpselt samasugune äh, usaldustase, sarnane igasuguse muu uurimistegemise, uurimustegevusega on häid uurimist, uuringuid, mis on väga tugevatel alustel ja teaduslikud ja mõningad, mis ei ole. nii et probleem on tegelikult sama politsei võib usaldada või mitte. ettevaatlik tuleb alati olla, ükskõik, kas tegemist on algoritmiga või lihtsalt uurimistegevusega. aga politsei uurimises on alati vaja läbi mõelda kõik tegevused. mis võib olla õige, mis vale. nii et ennetav, ennustav politsei tegevus töötab teatud valdkonnas teatud kuritegude puhul, aga mitte konkreetsete inimeste puhul. et äh, see ei ole praegu reaalse, reaalne. suur tänu ja nüüd palun Frederike Kaldoiner. Äh, esimene äh, küsimus, mis puudutab eraosalisi Ühendkuningriigis oleme tegutsemas äh, ning äh, pagulastele üks eraettevõte siis äh, reklaamis äh, terroristi koolitust pagulastele ja nad tahtsid uurida seda, kas pagulased puudutab terrorismi, terroristiks hakkamise risk. mida Jan Albrecht ka mainis, olid need juhtumid, kus näiteks juuksevärvi põhjal on võimalik kuidagi ennustada, kas te hakkate kurjategijaks Äh, niimoodi äh, ennustav analüütika töötabki. ma olin tegelikult selle ettevõtte suhtes päris äh, kriitiline, aga kriitiline olin ma ka selles osas, et nad saavad võita valimisi, aga teadus, teadlased on tõestanud, et väga piiratud kontekstis on võimalik küll sotsiaalmeedia põhjal üht koma teist ennustada. kuidas see võimalik on? miljonid andmeühikud on teil ja te vaatate inimeste äh, persooni ning äh, seda, mida nad on äh, Facebookis like inud. inimene, kellele meeldib Britney Spears näiteks, on tõenäolisemalt homoseksuaalne, on neurootiline ja nüüd jõuangi riskide küsimuseni muidugi inimese isiksus tundub äh, päris ohutu asi, aga äh, neuroos on äh, muidugi vaimuhaiguse tunnus ja see on tegelikult väga oluline, aga ka tundlik infokild. Facebookis millegi meeldimine võib olla enam-vähem kaitstud andmed, selles mõttes, et need ei ole lihtsalt ükskõik kellele, kelle suvalisele Äh, kättesaadavad, kui need ennustused teha ja neid on teiste andmeallikate põhjal tehtud, näiteks äh, mobiiltelefoni andmed või näiteks äh, krediidivõimekuse kohta selle võrra, kuivõrd tihti inimesed võtavad toru või helistavad teile tagasi. see on potentsiaalselt väga tundlik informatsioon, kes on ligipääsetav kõigile, kellel on andmed olemas, näiteks teie poli-, telefonioperaator, kui te vaatate Twitteris säutsumisi, keda, kes keda jälgib seal, siis tuleb välja, et kõik, kes on Twitteris, potentsiaalselt äh, lekitavad seda tundlikku informatsiooni. Äh, kuigi sellisel uuringul on äh, teaduslik põhjapidevus, on väga suure tõenäosus ka, et sellised ennust-, ennustused tõeks osutuvad. ja kui see nii on, siis see tähendab, et mõningates andmebaasides on väga kõrge risk, kus näiteks äh, meid kõiki siin äh, lahterdatakse äh, kas usaldusväärseks, mitteusaldusväärseks, neurootiliseks või mitte ja väga raske on selgeks teha, kus kohas need andmebaasid on ja kuidas neid ennustusi on tehtud ning siis parandada need asjad ära, kui need on ebatäpsed. ja siis veel üks küsimus et äh, meil ei ole mingit valikut, sain ma aru. tegelikult on võimalik väga paljud teha ja ma arvan, läbipaistvus ei ole lahendus just nendel põhjustel, mida ma teile just ka mainisin. aga kui me sotsiaalmeedia andmetest vaatame näiteks asjade interneti poole, siis siin on väga suur võimalus, sellepärast et äh, julgeolekuohtude ja äh, andmekaitse vahel on siin väga suur seos andmete loomisel ei ole teenustega mingit seost ja mulle meeldis tegelikult äh, see nukk, äh, mida siin kasutati, sest et see näitab, et tegemist on objektiga, mida kasutatakse meie kodus intiimses keskkonnas, mis äh, loob ja kogub andmeid, millel ei ole tegelikult seost selle teenusega, mida ta pakub, tarbijad ei tea tegelikult midagi nendest andmetest, mis kogutakse ja neil ei ole isegi õigust, äh, välja arvatud juhul, kui mõned uurijad selle kallale asuvad äh, ja akadeemiliselt seda asja lahkavad, äh, saada andmeid iseenda kohta. nii et andmete kasutamine, aga teine asi muidugi jõustamisdefitsiit. Cambridge'i analüütika, mida ma kasutasin, tegemist on ettevõttega, millel on sõsar, millel on haru ka USA-s, aga tegemist on tegelikult Briti ettevõttega nii et äh, tegevusi on palju, näiteks seesama mänguasi, mida me nägime ennem, mis on tegelikult täiesti illegaalne. ja kuna äh, puudub äh, jõustamine, siis praegu äh, ei ole ettevõtetel mingit motivaatorit tegelikult andmekaitse äh, sätetega üldse kooskõlas olla. Hiina puhul, Hiina läheb meile palju korda üks võib-olla kõige huvitavamaid või hirmutavamaid uudiselugusid oli eh, kodanike kool, kes kasutab eh, mitte ainult inimeste laenuvõimekust, eh, vaid selle järgi hinnatakse ka, kui head kodanikud nad on. see on alles planeerimisfaasis selline kodanike skoor või hindamise võimalus Äh, loomulikult oht on ka see sellepärast, et ebatäpsuste risk on siin väga suur. ja siis õiguskaitseorganite kohta. Ähm, Mikspärast ma üldse Cambridge Analytica näite tõin? sellepärast, et suurandmed on nii tehnoloogia kui ka müüt ja müüt on siin usk nende täpsusesse, usk sellesse, et suurandmed saavad lahendada probleeme, mis muidu lahendatud ei saaks ja loomulikult on selge, et ükski mõistlik õiguskaitseorgan ei peaks äh, nendele ennustustele rajanema, ilma et oleks äh, õiguskontroll, ilma et äh, inimene ise ei vaataks üle neid andmeid ja ei analüüsiks, loomulikult ka kohapõhised ja isikupõhised ennustused on olemas või prognoosid. aga isegi, kui te kasutate politsei andmeid, siis politsei andmed ei ole päris objektiivsed. Nad näitavad äh, politsei uurimist, äh, äh, mõningatel puhkudel kuritegevusest teatatakse liiga palju, mõnede inimeste ja ühiskonnagruppide puhul on kuritegevuse teatamine suurem, siis jälle väiksem, mõningaid uuritakse rohkem, teisi vähem. kui te vaatate näiteks õiguskaitseorganite andmeid ajalooliselt tagasi, siis subjektiivsuse ja diskrimineerimise tase võib olla päris kõrge kohati. loomulikult kohapõhiste ennustuste puhul Äh, on see üks asi, aga muidugi indiviidi riskiskoori või riskiarvu arvutamine, ei, ei, seda ei tohiks küll teha, sellepärast et möödapaneku oht on suur. okei okay. <laughs> thank you very much um.... suur tänu. suur tänu meie tänastele esinejatele. suur tänu, et te siia tulite, vastasite küsimustele. ja meil on veel aega, nii et äh, ma annan äh, sõna ka teile, härra Riste, ja Anna Komes saab samuti äh, sõna, et äh, asjad kokku, otsad kokku võtta. rääkides sellest edetabeli osas statistilistes mudelites, tegemist on väga keeruliste menetlustega, mis annavad nii-öelda punkte või, aga nad ei määratle sajaprotsendiliselt, et kas te olete homoseksuaal või hull, nad annavad lihtsalt tõenäosusprotsendi. Ähm, ja kui teile antakse selline, kui selline tulemus tuleb, siis äh, tuleb äh, vaadata, mida selle tulemusega teha. tõenäoliselt politsei seda teeb, analüüsib äh, mingi tegevuse tõenäosust, et noh, kui ma saan punkt üks, siis pärast, kui ma siit hoonest väljun, see on nüüd jätav tõenäosus, et ma ostan nätsu nii lihtne see on siiski. ja ja kõik sõltub sellest, milliseid meetodeid kasutatakse, kas selle statistika, andmeteed kasutav teadlane või kes iganes. Neid andmeid saab kasutada selleks, et kas jõuda tulemustele, mis on kasulikud ja head või halvad. ja võib-olla tõesti saate teada, et mingisugused inimesed ostavad üht-teist toodet, aga infot ei kogutud nii, nagu oleks pidanud seda koguma. ja äh, tõesti ka ennetavad mo-, meetodid äh, eksivad mõnikord, aga tegelikult antakse lihtsalt mingi tõenäosusprotsent äh,, mitte lõpptulemus. jah, sellele küsimusele peab kindlasti, tuleb kindlasti vastata ja ja proua Kaldhoiner saab vastata sellele, rääkige, kuidas neid algorühme ka välja töötatakse, sellepärast et äh, huvitav muidugi see, et kodaniku edetabelis äh, millised näitajad on olulised, kui inimene suitsetab äh, või kui inimene helistab inimestele keset ööd, kas see aitab ka määratleda seda, kas sa oled hea või halb kodanik? proua Kaldhoiner, palun jah, ma olen täiesti teadlik sellest, et äh, skoorimise ja profiilimise vahel on äh, erinevus ja ma olen täiesti teadlik sellest, et äh, selline algoritm ei tööta alati binaarsete väärtustega, et kas sa oled või ei ole krediidi, kas sulle saab või, või ei saa krediiti anda ja loomulikult äh, sellised algoritmid on väga erinevad, kasutatakse massiivseid äh, teabekoguseid ja need süsteemid määratlevad, äh, aitavad määratleda otsuseid, mis indiviidide jaoks võivad päris suuri tagajärgi kaasa tuua, näiteks sellest lähtuvalt võib mõjutada sinu töölevõtuvõimalusi, võib-olla mitte teile, teie puhul, aga kui te tahate töökohta saada McDonaldsis, kuhu esitavad oma taotluse sajad ja tuhanded inimesed, siis võib-olla võib see küll oluliseks osutuda. milline oleks siis neutraalne hindamissüsteem? sellisele küsimusele ei, ei ole õiget vastust. milline on hea kandidaat, selliste väärtuste üle otsustab keegi ja algoritm toimib siis äh, nii-öelda mustas kastis, kasutab äh, juhuslikke parameetreid ja teie jaoks on tagajärg see, et te ei tea, kuidas see algoritmisüsteem töötab, te ei tea, milliseid andmeid kasutatakse, kas need andmed on õiged või mitte. ja algoritmiline täpsus või paremad andmed ei aita põhimõttelist probleemi lahendada. probleem seisneb selles, et jõuvahekorrad on tasakaalust väljas ja seda sellistes küsimustes, mis puudutavad eraisikute isiklikku elu. ma arvan, et sellest küsimusest peame tulevikus põhjalikumalt rääkida, täna ei ole meie protsess lõpule jõudmas, vaid otse vastupidi, me oleme alles selle protsessi alguses ja Anna Komes käib tõrvikuga meie ees. tema korra koostab algatusraportit, mille jaoks tänane kuulamiseni on korraldatud ja annan nüüd proua Komessile äh, sõna lõppsõnavõtuks. mina ei juhi teid, vaid ma isegi õpin. ja nagu te ütlesite, tegemist on protsessiga ning äh, me õpime erinevates valdkondades tegutsejatelt nii mõndagi, äh, nii heade külgede kui ohtude kohta ja loomulikult me tahame ohte minimeerida ning äh, kont-, saavutada nende üle kontrolli ja äh, ma õppisin täna seda, et äh, me ei saa tegelikult mitte ühelegi süsteemile lootma jääda. kus inimeste otsustusvõime seatakse küsimärgi alla, vastasel korral võivad selle tagajärjed olla väga tõsised. Te tõite näite äh, töölevõtmise võimaluste kohta, aga sama võib puudutada ka tervishoiusektorit äh, ja ka korrakaitset. kriminaalõigustikuski võivad, võib sellel olla omad tagajärjed õiguskaitseasutuste puhul on oluline see, et seal peaksid töötama äh, parimad äh, oma ala asjatundjad, me peame investeerima parimatesse talentidesse, parimatesse standarditesse. selleks, äh, et andmete väärkasutust ning diskrimineeri-, diskrimineerivat kasutust ära hoida. loomulikult mitmeid teisigi asju tuleb kaaluda, mul ei ole praegu aega, et kõike seda kokku võtta, aga meie tänane kuulamine oli väga kasulik ning äh, teie panuse tulemusena meie äh, raport võtab kuju ning äh, me oleme alles selle protsessi alguses. meie oma komisjonis äh, ei taha rööbastelt kõrvale kalduda ning äh, me peame alati äh, äh, oma juhtmõtteks põhiõiguste austamist, see oli andmekaitse üldmääruse puhul meile, meie jaoks oluline. ja on ka nüüd, me peame vaatama, millised on praeguse süsteemi puudujäägid ja, ja lüngad ning milliseid täiendavaid õigusakte on vaja, võib-olla ei olegi vaja määrust mingisugust, aga aga me peame vaatama, millist käitumismuutust on meil kõigil vaja. suur tänu teile, suur tänu jälle ka kõikidele tänastele sõnavõtjatele ja esinejatele, suur tänu kõikidele, kes aitasid selle ürituse korraldamisele kaasa ja soovin teile kõikidele head õhtupoolikut ning jätkame oma tööd sellel teemal, aitäh!